okei okay,, friends, we start. hästi, kallid sõbrad, alustame oma tööhõivekomisjoni tänase koosoleku teise osaga ja kohe alguses toimub meil arvamuste vahetus tööhõive ja töötingimuste hetkeseisu üle Euroopa tsiviillennundussektoris meil on väga hea meel, et eksperdid sellest sektorist on tulnud siia kohale ja ootame juba praegu põnevusega seda arvamuste vahetust. me kohtusime juba eelmisel kuul, sest see küsimus on praegusel hetkel olnud nii poliitilise tegevuskavade kui ka uudiste esilehekülgedel, samamoodi ka ametiühingute tegevuse eesotsas. meie parlamendis räägime sotsiaalsest dumpingust, lennundussektorist, oleme seda küsimust arutanud nii selles komisjonis kui ka transpordikomisjonis, samamoodi ka fraktsioonide siseselt. kuigi siin on ainult mõned parlamendisaadikud kohal, sellepärast et on neljapäeva pärastlõuna ja erinevates komisjonides toimub väga palju hääletusvoorusid, äh, on äkki siiski hea, kui te teate, et äh, inimesed äh, jälgivad seda koosolekut nii arvutite kui ka televiisorite vahendusel ja ma kõigepealt annaksin teile sõna, et te teeksite lühikese sissejuhatuse töötingimuste kohta lennundussektoris Euroopas ja tegelikult ka kogu maailmas, sest äh, me räägime siin praegu üleilmastuvast maailmast. kõigepealt saab sõna härra Jahan, kes on Euroopa Lennuettevõtjate Assotsiatsioonist ja Sotsiaalse Dialoogi Komisjoni juht, tere tulemast siia ja sõna ongi kohe teil suur tänu teile. mõned slaidid, et äh, ähm, arutelu käivitada ning äh, küsimu-, nüüd äh, küsimus, äh, millele tahaks konkreetseid vastuseid, kas on olemas ebalojaalne konkurents, kui et lennuettevõtted deklareerivad oma palka ühes riigis, samas kui töötatakse teises riigis see tähendab, et sotsiaalmaksu ei maksta nii nagu peab. kas ettevõte, kes kasutab töötajaid, kes on deklareeritud äh, füüsilisest isikustest, isikust ettevõtjatena, kas neil on kohustus, äh, kas neil töötajatel on kohustus äh, vasta, äh, kinni pidada ettevõtete normidest, mis äh, neid, äh, nende ettevõtete normidest, kes neid palkavad. teine näide. Euroopa Komisjon palus meilt tõendeid, meil on need olemas, oleme need ka edastanud, meil on nimekirjad, mida on äärmiselt lihtne koostada, väga lihtne on leida piloote, kes on äh, deklareerinud ennast äh, väikeettevõtjatena ja kes äh, töötavad suurte lennufirmade jaoks. ning neid kasutatakse teatud kompaniides, mitte ainult nii-öelda low-cost odavlennufirmades. me panete kindlasti tähele, et äh, just eriti odavlennufirmades samas selliseid lepinguid kasutatakse. teiseks, ähm, teiseks äh, mugavuslipp. näiteks äh, on ähm, firma registreeritud kuskil Tais, aga ta lendab välja Catwickist ja kasutatakse ka äh, vahendusfirmasid, äh, kes on, asuvad väljaspool Euroopat. teine näide, kas äh, toimub sellisel juhul e-, ebalojaalne konkurents. kolmas näide, mis on ka väga aktuaalne, on seotud ettevõtetega, kes saavad riigi abi. näiteks üks USA raport on näidanud, et, et et äh, teatud, et sellist tüüpi ettevõtetel on üle neljakümne miljardi äh, riigiabi äh, ja IAG, IAG Grupp, kes, mille hulka käib British Airways, Iberia, Welling ja Alitalia Berlin Su,. suur aktsionär on, on seal Qatar Airways ja nagu, nagu ime pärast on nad otsustanud meie assotsiatsioonist välja astuda, eh, sest eh, need eh, nõudmised ei vasta enam Euroopa omadele ning pärast üheksakümne kaheksandat aastat ei ole tööhõive kasvanud, ei otse seda kaudsed töökohad, need on pigem vähenenud, et hoolimata sellest, et odavlennufirmad on juurde turule tulnud, ei ole Euroopa tasandil töökohti juurde tulnud. ja, ja see, see selge on see, et töökohti on vähem. praegusel hetkel on olemas definitsioon. tean, et sotsiaalasjade ja tööhõivekomisjon on aidanud välja töötada definitsiooni ringiliikuva töötaja kohta me defineerime seda, kes, mis on töökoht, mis on töötaja, kes on tööandja. me sooviksime, et eh, see, eh, seda ka rakendatakse ning lõpetuseks sooviksin öelda seda, et eh, me, on mõned määrused, mida tuleks muuta, see, mis puudutab riigiabisid kolmandatest riikidest pärit ettevõtetes, samuti eh, see, mis puudutab põhitegevuskohta Air Operator Certificate'i eh, ning eh, siis põhitöökohta praegusel hetkel üritatakse sellest mööda hiilida, oleks tore, kui see uutes tekstides üle vaadata, sest äh, me ei soovi midagi väga keerulist, vaid lihtsalt äh, seda, et te defineeritakse, kus äh, on põhitöökoht. sooviksin lõpetuseks öelda ka seda, et merendussektorile on määratud riigiabid ja enamus lennundusettevõtetest leiavad, et maksuküsimused tuleks üle vaadata kolmandate riikide suhtes, sest meil on Euroopas märkimisväärselt kõrgemad kulud kui kolmandates riikides. suur tänu teile, proua esi-. Thank you uh,. aitäh. meie järgmine kõneleja on proua Elizabeth Tšika kes on Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni kabiinipersonali komisjoni juht. palun, teil on sõna. Good afternoon, ladies and gentlemen tere pärastlõunat, daamid ja härrad, minu nimi on Elisabetta Tšika, ma olen Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni lennupersonali komisjoni esimees, me esindame kabiinitöötajad Euroopas ja me tahame välja tuua tsiviillennundussektoris olevaid probleeme just lennundussektoris ja eriti kabiinipersonaliga. kõigepealt äh, tuleb välja tuua seda, et ühtne turg ei saa sotsiaalses raamistikus areneda lennutranspordi liberaliseerimine on avalikule transpordile toonud küll positiivseid külgi, nagu näiteks see, et meil on rohkem lennuliine ja turg on avanenud, aga see tähendab ka seda, et töötajate isiklikud kui ka kollektiivsed õigused ning töötingimused on halvenenud. liikuvad töötajad äh, lennutranspordis, piloodid ja kabiinitöötajad on väga mures selliste arengute pärast aga see arvestab ka teiste kutserühmadega, nagu näiteks maapealsed töötajad. siin slaidis te näete tervet rida nõrku kohti Euroopa Liidu õigusloomes ja ka ettepanekuid. sotsiaalse turvalisuse puhul kehtib praegusel hetkel koduriigi seadusandlus ja liikuvate töötajate puhul kehtivad äh, need seadused, kus on äh, töötaja kodukoht, aga ei ole sisse viidud kodukoha põhimõtet ega samamoodi ka turvalisuse ja ohutuse põhimõtet äh, lennuaja piirangutega. teatud lennuettevõtjad selleks, et olla konkurentsivõimelised, kasutavad alltöövõttu ja kasutavad ka töövahendusfirmasid selleks, et olla võimalikult paindlikud äh, kasutatakse mittekindlaid äh, töövõtulepinguid äh, ja tihti võetakse alltöövõtjaid väljaspoolt Euroopat. peale selle otsitakse erinevaid liikmesriike ja just neid liikmesriike, kus tööstandardid on madalamad ja me kardame, et tulevikus kabiinipersonali Euroopast asendatakse väljaspoolt Euroopat pärit personaliga. Euroopa Liidu õigus äh, loomega on võimalik võtta inimesi väljaspoolt ja see madaldab standardeid, lennuettevõtjad võivad võtta töötajaid mitte Euroopa riikidest, nad võivad võtta neid erinevatesse ametitesse, nagu näiteks lapsehoidjad, butlerid, mitte keegi ei kontrolli nende tausta, aga samal ajal peab kabiinipersonali puhul arvestama just ohutuse ja turvalisuse nõuetega. kui pika distantsiga lendudel peavad ettevõtted just äh, konkureerima ette, ette erinevate ettevõtetega ka teistest maailmast ja kui nüüd võetakse väljastpoolt äh, inimesi, siis ei peeta kinni Euroopa Liidu standarditest. meil on aga vaja ka kaitsta Euroopa Liidu seadustega niimoodi, et ei tekiks sotsiaalset dumpingut väljastpoolt võetud töötajatega kahe tuhandendast aastast ei ole kabiinipersonalile kehtivaid sätteid üle vaadatud, sellepärast tuleb määrus üle vaadata selleks, et kaitsta töötajaid. peale selle tuleb vähendada töötunde ning aidata ühendada pere ja kutseelu. kui me vaatame ebatüüpilisi lepinguid, siis see toob endaga kaasa madalamaid palku kui ka väiksemaid sotsiaalkindlustusmakseid ja see mõjutab ka hilisemat sotsiaalset äh, kaitset kabiini personalil tulevikus ei ole tulevikus võimalik piisavalt säästa selleks, et saada korralikku pensionit. meil on vaja paremat sotsiaalset kaitset ja ka sotsiaalkindlustust äh, nii ajut-, ka ajutistele töötajatele. ja peale selle tuleb arvestada ka Euroopa Kohtu otsustega, mis puudutab äh, nii äh, iseseisvaid piloote kui ka lennuettevõtte palgal olevaid piloot. Ähm, meil on vaja tagada võrdsed võimalused kõikidele. ja lõpetuseks, äh, Transporditöötajate Föderatsioon usub, et meil ei ole piisavalt andmeid töötingimuste kohta tsiviillennundussektoris ja me oleme teinud ettepaneku, et tuleb äh, välja töötada ja kokku kutsuda komisjon, mis tegeleks töötingimuste järelevalvega Euroopa tsiviillennundussektoris, aitäh! Uh... aitäh! ja nüüd Jan Horne, kes on Euroopa Lennumeeskonna Liikmete Liidu asepresident. Teil on sõna, palun. Uh, thank you. Good morning, chair, members of aitäh, tere hommikust, ei siiski tere pärastlõunat, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, aitäh, et äh, võin teie ees kõneleda, minu nimi on John Hoon, ma olen Euroopa Lennumeeskonna Liikmete Liidu aseesimees, ma olen ise ka piloot ja esindan siis nimetatud organisatsiooni. ma tahaksin teile rääkida viimasest Gendi uuringust, mis puudutas ebatüüpilisi lemmikuid, lepinguid ja ka räägin konverentsist, mis selle kohta toimus üritan selgitada, miks ebatüüpilised töölepingud on tekitanud probleeme väga paljudes va valdkondades, eriti aga lennundussektoris. piloodid ja kabiinipersonal on juba mitmeid aastaid välja toonud muret ebatüüpiliste lepingute pärast, aga neile on öeldud, et äh, on täielik suur juhus, et on probleeme ja et neil on vaja rohkem andmeid Genti ülikooli raporti ja selgete järeldustega on praegune olukord muutunud ja me peame nüüd midagi ette võtma. nüüd, kui me tuleme põhiküsimuste juurde, kas me võime usaldada seda uuringut? jah, meil on üle kümne protsendi Euroopa Liidu aktiivsete pilootide vastused selles uuringus ja tegemist on väga vastupidava uuringuga, mis katab suure osa lennundussektorist ja piloodid andsid suurepärase ülevaate äh, selle olukorra kohta, mis praegu valitseb. ja see kehtib ka kabiinipersonali kohta. selgus, et äh, üks kuuest piloodist äh, on tööle võetud ebatüüpilise lepinguga, nii et me räägime umbes kümnest tuhandest euro-, piloodist Euroopa Liidust ja, ja me võime öelda, et igal hetkel on umbes äh, tuhat lennungit õhus, kus äh, personal töötab ebatüüpiliste lepingutega. üks kuuest piloodist siis nagu öeldud. Ähm, ja siin on teatud keskendumused, nelikümmend protsenti noortest pilootidest vanuses kakskümmend, kolmkümmend ei ole otseselt vastu võetud. pool odavlennufirmade pilootidest ei ole otseselt tööle võetud ja neli viiest piloodist, kes on nii-öelda äh, Äh, FIE-d on tegelikult nii-öelda vari äh, iseseisvad ähm, FIE-d äh, ja tegelikult töötavad ühe kindla lennuettevõtte jaoks ähm. ja see mõjutab väga palju olukorda, sellepärast et osa ne-, pool nendest pilootidest ütleb, et nad tegelikult ei saa vabalt võtta vastu otsuseid, eriti mis puudutavad ohutust ja turvalisust. mida see tähendab siis praktiliselt? näete siin pilti kolleegist, kes teeb seda, mida ka mina teen iga kord enne, kui kokpisse astun. et ma kõnnin ümber lennuki ja vaatan kõiki neid lennuki osa, mida ma saan näha ja vaatan, kas midagi lekib ja kas kõik on korras. ja kui me leiame midagi, siis me kutsume tehnikud, et parandataks või me palume uut lennukit või me suisa saame ka lennu tühistada. alati ei ole otsused selged ja tihti ei ole see otsus selline, mis meeldiks äh, reisijatele või ka lennuettevõtjatele. aga kuna me oleme tähtsad äh, ohutusega tegelevad äh, inimesed, siis minu on õigus oma sõna sekka öelda nii et me tõesti peame hindama seda olukorda, me käitume nagu kohtunikud, näiteks kui on äh, teil, te olete kohtu ees ja teil on liiklusõnnetus ja kas te oleksite rahul siis, kui teile makstakse ainult siis, kui keegi äh, süüdi mõistetakse, kas teid kuulatakse ära või mis saab kirurgist, et kas talle makstakse ka palka ainult siis, kui ta skalpelli käes hoiab või muidu mitte või mis saab siis, kui näiteks saadikule makstakse palka ainult siis, kui ta hääletab täpselt nii, nagu talle kuskilt mujalt on ette kirjutatud. ja kujutage nüüd ette, et seda viimast Äh, kontrolli lennukis viib läbi inimene, kellel on nulltunnileping, ehk et ta saab raha ainult siis, kui lennuk tõuseb õhku. või võib-olla on tegemist inimesega, kes on vastu võetud süsteemiga, mille nimi on pay to fly ehk et ta maksab ise selleks, et ettevõte üldse laseks tal lennata, aga see on ainus võimalus üleüldiselt piloodina kanda kinnitada. ja need äh, stiimulid mängivad väga tähtsat rolli ka siis, kui lennupersonal peab otsustama, kas ta on haige või mitte, kas ta on piisavalt välja puhkanud või kas ta peab mingi intsidendi raporti edastama või mitte. see kõik mõjutab väga palju neid otsuseid, eriti kui inimesed on nii-öelda võltslepingutega tööle võetud. ja need on need näited, mis näitavad, miks on tähtsad äh, korralikud lepingud ja tõesti on täielik hullumeelsus see, kui selliseid, sellise vastutusega inimesi võetakse nulltunnilepingutega tööle. me oleme näinud ka näiteid, kus Lähis-Idast tuuakse inimesi Euroopasse selleks, et nad töötaksid veerandi tasu eest, mis makstakse eurooplastele, kuid kas me võime öelda, et keegi kes niimoodi on toodud tööle, moodustab osa meie ohutuse kultuurist meil on tõendeid selle kohta, et intsidest teatamise määr on kolm korda vähenenud pärast seda, kui ebakindlad lepingud on sisse viidud ja üleüldiselt lennundussektoris äh, ebatüüpilised lepingud on andnud võimaluse vältida maksudest maksmist, aga see tegelikult äh, surub alla ka teisi vastutavaid osapooli äh, lennundusturul ja panevad nad väga halba olukorda nii et äh, ebatüüpiliste lepingute probleemid on nüüd loodetavasti selged äh,. ohutuse küsimused, sotsiaalsed küsimused, konkurents, kuidas seda kõike lahendada? on neli kontseptsiooni, mis võiksid väga palju kohe muuta. meil on vaja seesama pay to fly süsteemi ja ka nulltunnilepingud ära kaotada, tegemist on täiesti perversse stiimuliga, mis on loodud ja meil on vaja luua selline kutse, elukutse, mis on vastutus rikas ja võib-olla tuleks siin mõelda ka õpipoisiskeemide peale. me peaksime kodukoha põhimõtet tugevdama ja pärast Genti uuringut toimunud konverentsil me eh, küsisime, palusime eh, infot eh, tööinspektoritelt, et kui palju on nad käinud äh, lennundussektorit kontrollimas koha peal ja nad ütlesid, et nad ei ole kordagi käinud. nii et meil ei ole tegelikult äh, mitte mingit informatsiooni selle kohta, samal ajal aga on meil vaja lennundusmeeskonnale anda äh, kodukoht, kuhu, kus nad alustavad oma reisi ja kus nad õhtul ka koju tagasi jõuavad. me peame võltslepingud lõpetama ja me peame sellised kaudsed töölepingud ära tegema seda kõike turvalisuse pärast. ja me peame näitama, et need ebakindlad kaudsed lepingud suurendavad ebaturvalisust ja peale selle tuleb meil lõpetada mugavuslippude kasutamine. kui äh, lennuettevõtte põhikorterit äh, tuleb äh, deklareerida, siis tuleb selgeks teha, et see peab olema tõesti see koht, kus on äh, peakorter, aga mitte mingi varikoht lihtsalt selleks, et teatud ähm, tingimustest mööda vaadata, samamoodi tuleks ka personali viisatingimused üle vaadata, aitäh! Thank you uh,, then I will give the floor. aitäh! annan nüüd sõna uh, professor Tumbole sõna, Tõnpõllule, te hiljuti käisite ka meil ja te äh, töötate Cardiffi äh, Business Schoolis, tegelete siis tööõigustega. jah, sotsiaaldumping äh, tuleneb sellest asjast, et meil on küll teenuste ja toodete osas ähm, ühine turg, aga meil on väga erinevad sotsiaalsed standardid liikmesriikides ning siin kaardil tuuakse välja, kus on erinevates, erinevatel turgudel just odavamad hinnad ja ja te näete, nendes sinisega märgitud aladel on ähm, sekkumine üle viiekümne protsendi ning meil on selliseid, selliseid riike, kus ka lennuettevõtjad siis soovivad oma turuosa suurendada seoses just nende odavate hindadega. nüüd Iirimaal siis ähm, Iirimaal, kus Ryanair on, tegutseb ähm, ja Ryanairi kohta on isegi öeldud, et see ähm, on tunginud Euroopa turule nagu epideemia. nüüd äh, Ryanair üritab oma kasvu ja turuosa suurendada ja see lendab point-to-point -point põhimõttel ning äh, üritab leida uusi marsruute Euroopas, nii et Ryanair käivitab igal aastal aina uusi marsruute selleks, et suurendada oma turuosa, äh, aga ta ka tapab teiste lennuettevõtjate marsruute nii-öelda. nii et äh, ta üritab oma kasumit suurendada, nii et kõik äh, marsruudid, mis ei too tulu, eriti just talveperioodil, need nii-öelda tapetakse Ryanairi poolt ning uute marsruutidega saab alustada siis alles järgneval aastal. nüüd kui te vaatate Ryanairi äh, kasvumustrit, siis te näete, et see on vägagi selline kõikuv muster, nii et äh, siin on ühelt poolt on näha, et äh, iga-aastane kasv ähm, aeglustub ja samas, kui me vaatame tema turuosa suurenemist Euroopa turul, siis siin on ka väga suur kõikumine näha. nii et kuidas see lennuettevõte sellise mm, tegutsemismustriga hakkama saab ja ta, selle vastuseks on, et võimaldab sellist ähm, ta, ta kasutab selliseid ebatüüpilisi töölepinguid, nii et äh, Ryanair värbab Ühendkuningriigi ettevõtte kaudu piloote ja ja need piloodid peavad väikeettevõtteid äh, rajama ning need väikeettevõtted osutuvad teenuseid otseselt Ryanairile ei ole mingit äh, õiguslikku definitsiooni FIE kohta ähm, äh, Iirimaal. et on olemas küll vastavad käitumis, tegutsemisjuhendid, nii et need näitavad, millised ähm, eeskirjad peaksid kohalduma FIE-le. näiteks äh, sellest isikust loodetakse, loodetakse, et ta käitab ise oma ettevõtet, et Ähm, on pannud ka erinevad hinnad oma teenustele ja samuti neil on oma, nad tagavad oma kindlustuse, nii et tegelikult mingit FIE õiguslikku definitsiooni ei ole, et on olemas need tegevusjuhendid, mida peaks kohaldama siis FIE-dele. kui me läheme nüüd ühte Ryanairi tegutsemiskohta Hispaanias, näiteks siin on üks noor piloot, kes võib olla hispaanlane, aga ta võib olla ka Eestist pärit või ükskõik millisest teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit ta asub Hispaanias, aga, aga ta töötab Iiri lepinguga agentuuri kaudu, mis tegutseb jälle Ühendkuningriigis ning ta lendab äh, võib-olla turgudele, kus äh, Ryanair üritab oma turuosa suurendada, näiteks Bulgaariasse, ja see tähendab seda, et tal on äh, FIE leping, kus siis tegutsemisjuhend ütleb, et ta võib osutada teenuseid erinevatele ettevõtetele, ta võib ka töömaterjali Ähm, ja ta peab ise oma kindlustuse eest äh, taga, ähm, kindlustuse eest muretsema ja nii edasi. nüüd, ähm, kui te vaatate seda, kuidas, millise lepinguga ta tööle on võetud, siis te näete, et tegelikult ta on võetud tööle Ryanairi jaoks ja mm, see, mm, need töövahendid, mida ta peab tagama, on tegelikult äh, tema vorm ja ID-kaart ja Ryanair ise otsustab, kus ja millal ta töötab nii et ilmselgelt on tegu sellise liba-FIE lepinguga, et äh, siin ei ole välja toodud, see ei vasta sugugi nendele kriteeriumitele, mida muidu äh, kohaldatakse FIE-dele, et siin on tegu teenuste pakkumise lepinguga ja see kon-, äh, leping võib ka öelda, et kui piloot ei tööta, siis sellisel juhul ta peab tagama endale asendaja. aga siin on tegu selliste Äh, sätetega, mis justkui varjaksid lepingus seda, et tegu on libalepinguga, töövõtulepinguga, nii et sellisel juhul peaks ka küsima, et millistel tingimustel äh, see piloot saaks leida endale asendaja, nii et see piloot ei saa mingi konkreetsel päeval teenuseid pakkuda, sest ta on haige, tal on mingisuguseid äh, teisi kohustusi, siis FIE, FIE peaks suutma endale asendaja leidma ja Ryanairi piloodid tihtipeale saavad oma tööajad, oma pro-, tööprogrammi äh, väga lühikese etteteatamistähtajaga kätte ja see see isik peab loomulikult siis vastama ka Ryanairi tingimustele ja olema võimeline ka sellel päeval äh, töötama, nii et äh, tegelikkus on siis see, et äärmiselt keeruline oleks sellel piloodil leida endale mm, asendaja ja põhikriteeriumid, mis puudutavad äh, FIE-t, siis ähm, nendele see leping kindlasti ei vastu, see töövõtuleping. mis juhtub siis, kui Ryanair hakkab tegutsema riikides, kus on väga erinevad äh, sotsiaalsed äh, tingimused, me teame, milline on see Taani ähm, mudel, paindliku ähm, kindlustuse mudel, nii et see põhineb aktiivsetel tööturupoliitikatel, tööhõive paindlikkusel ja sotsiaalkaitsel. aga kõige olulisem on siin sotsiaalpartnerite vaheline kokkulepe. aga tööõigus seda kokkulepet ei taga, nii et kui Ryanair asub tegutsema Taanis ja soovib tegutseda Ähm, amet, mitte ametiühingul põhineval alusel, mis on ka selle ettevõtte tegutsemispõhimõte, siis kuidas nad saavad tagada selle paindliku ähm, sotsiaalse kindlustuse? see, sellepärast, et ähm, see sotsiaal, paindlik sotsiaalne kindlustatus põhinebki ju töötajate, ametiühingute, tööandjate vahelistel lepingutel. ja seetõttu Ryanair otsib selliseid lünki Euroopa Liidus ja kui tööhõivekomisjon küsis meie käest, et kas selline mm, meelepärase turu sotsiaalse kindlustatuse turu otsimine on mm, vastuvõetav, kas see on jätkusuutlik, kas see on turvaline, me juba kuulsime siin erinevaid mm, teemasid, mis on seotud turvalisusega ja kui me soovime turgu reguleerida, siis me, me peame tõesti reguleerima seda Euroopa Liidu tasandil ja peame tagama selle, et see oleks ka äh, Äh, kooskõlas ähm, Euroopa ähm, konkurentsivõimelise sotsiaalse turu maja, mm, majanduse eesmärkidega, samuti me peame vaatama, kuidas seda kohaldada lennundussektorile ja me peaksime ka vaatama, kuidas sotsiaalsed standardid konkreetsetes riikides rakendada, sellepärast et kui te võtate kedagi Iiri lepinguga äh, tööle FIE-na, siis äh, selge on see, et see ei ole kooskõlas teie siseriikliku õigusega, siis me peaksime ikkagi tagama siseriiklikul tasandil parema ähm, õiguse rakendamise. nii et ähm, need on need küsimused, mida tuleb lahendada Euroopa kontekstis, kus äh, meil on tegu praegu sotsiaalse dumpinguga ja kus otsitakse lünkasid sotsiaalsete eeskirjade osas. aitäh! nüüd saab sõna härra Dirk Killis. tema tegeleb ähm, sotsiaalse ähm, pettuse uuringutega Genti ülikoolis ja samuti Liin Valke, kes on samuti Genti ülikoolist ja on ka, äh, on, ta küll on samast, samasuguste uuringutega. aitäh ja selle lühikese aja jooksul ma äh, üritaksin teile anda ülevaate sellest uuringust, aga see uuring on kättesaadav teile ka äh, meie veebilehel. niisiis, me oleme läbi viinud äh, sellise pilootuuringu selleks, et äh, uurida atüüpilisi mm, töölepinguid äh, tsiviillennuse sektoris ja me oleme seal läbi viinud kõigepealt sellise võrdleva uuringu üheteistkümnes riigis vastavate andmete kontrolli ja oleme ka siis intervjueerinud asjaosalisi, mida ka juba eelkõnelejad juba mainisid ja üle kuue tuhande vastaja saime eh, neil seitsmekümne üheksast erinevast rahvusest ja nad töötasid erinevates eh, tsiviillennunduse sektorites, eelkõige siis eh, odavlennufirmades ja ja mm, teistes lennuettevõtetes nüüd suurem osa vastajatest omasid äh, tüüpilist äh, töösuhet, te näete et, et seitsekümmend üheksa protsenti olid äh, vahetult värvatud ja ainult kuusteist protsenti olid atüüpiliselt värvitud, nii et võib küsida, et kas üldse on probleem olemas ja John ütles, et jah, probleem on olemas sellepärast, et et ka need et need, kes on atüüpiliselt värvatud, see puudutab just eelkõige just konkreetseid ähm, kategooriaid, et need, kes on nooremad, need, kellel on vähem kogemusi, nendele tavaliselt pakutakse neid atüüpilisi töölepinguid ja mida see täpsemalt siis tähendab? selline atüüpiline tööleping äh, tähendab, et äh, lennuettevõtja värbab erinevaid lennumeeskonna liikmeid, kes äh, kõik asuvad ühes riigis tavaliselt siis selles riigis, kus see lennuettevõte on rajatud ja tegutseb. keerulisemaks muutub olukord siis, kui me paneme siia pilti nüüd veel ka vahendaja, eriti kui see vahendaja äh, koosneb näiteks kas ajutise tööjõu otsijatest või maakleritest, siis äh, sellisel juhul on, tekib erinevaid olukordi. üks äh, selliseid olukordi on see, kus erinevad filiaalid on rajatud erinevates riikides, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka muudes maailma riikides on ähm, avatud filiaalid sellel firmal. ja siin juba räägiti tööturu ähm, killustatusest ja äh, siin John juba ütles, et just noortel pilootidel on suurem võimalus saada selliseid A-tüüpilisi lepinguid ja me leidsime, et äh, et kulude vähendamise äh, stiimuliks, stiimuleid on ka. näiteks Euroopa Liidus ähm, maksab ähm, meeskonnaliige sada eurot äh, see ja sama meeskonnaliige maksab Tais kuuskümmend viis ja võib ka leida odavamaid äh, meeskonnaliikmeid, näiteks Hiinas kolmekümne viie euroga. ja nagu juba öeldud, siis piloot oma karjääri alguses on tihti ka võlgades, sellepärast et ähm, koolitused on väga kallid ja tal on äh, vähem võimalusi, et äh, teda, teda võtab tööle ähm, selline suurem lennuettevõte või teda võtab pigem tööle äh, odav lennuettevõte. aga A-tüüpiline leping ei ole tingimata selline libaleping see võib pakkuda vastuse paindlikkuse vajadustele ja see on eelkõige, sellest saavad eelkõige kasu just äh, odavlennuettevõtted, aga kõige suuremaks probleemiks on just see mm, mis puudutab sotsiaalseid ja, ja rahalisi küsimusi, nimelt kui tööandja üritab äh, leida kõige odavamaid riike, kus äh, on kõige madalamad sotsiaalmaksud ja ka tööjõumaksud. ning selle tulemuseks on tihti see, et äh, töösuhted on ebakindlad ja lennuettevõt-, sellised lennuettevõtted tekitavad konkurentsimoonutusi ja ebaõiglast konkurentsi. nüüd ähm, FIE-dest pilootide küsimust me oleme arutanud ja arvamusi on erinevaid, aga äh, nii-öelda tõeliselt ähm, FIE-st piloot peaks olema erinev sellest äh, libafiiest piloodist. ja libafiiendust on äärmiselt keeruline Euroopa Liidus välja juurida, sellepärast et äh, see võitlus selliste libaettevõtjate vastu jääb ikkagi liikmesriikide pädevusse. ja samuti legitiimne allhanked on erinevad sellistest äh, liba äh, alltöövõtu hangetest. ja me näeme, et äh, probleemid tekivadki just selle alltöövõtu värbamisele, on väga keeruline vahet teha, samuti küsitakse, et kes on see mm, libatöövõtja, räägitakse küll libafiiedest, aga samas me näeme ka selliseid olukordi, kus me võime rääkida ka libatöövõtjatest, näiteks kolmanda riigi meeskonnaliikmed, näiteks äh, Armeenia töövõtja, kus neil on väga madal sotsiaalkaitse, nad võetakse äh, tööle Euroopa Liitu, aga Armeenia sotsiaalkindlustuse tingimustel nii-öelda nii ja nii edasi, nii edasi, sellised olukorrad samuti mõjutab see meeskonnaliikme valmidust võtma iseseisvalt otsusi vastu, sellised äh, olukorrad, nii et kui te vaatate erinevaid, äh, seda meie uuringut, siis seal on numbrid ka ära toodud. nüüd mõningad küsimused, mida me peaksime tegema sellise õigusloome, meelepärase õigusloome valimisega, et kas on tõesti tagatud äh, võrdsed võimalused ja me peame arvestama sellega, et siin ei ole tegu võrdsete võimalustega mitte ainult Euroopas, vaid äh, siin on tegu ülemaailmse fenomeniga ja väga palju erinevaid vastuseid on siin võimalik. üheks ähm, lahenduseks võiks olla see, et võiks leida selliseid uusi ühendustegureid, ähm, see ei ole loomulikult äh, sugugi mitte lihtne arutelu sellepärast et tuleb ju ka vaadata, millised õigused, seadused kohalduvad. ja jällegi, ma juba rõhutasin, et äh, atüüpiliselt värvatud meeskonna äh, liige, äh, tema jaoks on tihtipeale olulisemad just majanduslikud aspektid, mitte niivõrd turvaaspektid ja lisaks, nagu John juba ütles, siis meil on probleeme ka seirega ja ja rakendus, rakendamisega, et meil on vaja sellist multidistsiplinaarset piiriülest äh, koostööd ja teabevahetust erinevate pädevate asutuste ja inspektsioonide vahel ning paljud sellised kontrolliteenused ütlevad, et probleemi ei ole, aga samas meie mm, uuring näitab, et sellised probleemid on ikkagi olemas ja samuti, mida ei tohiks unustada, on ähm, juhtimiskultuur, sellepärast et mõningad ähm, juhtimistavad ei ole kooskõlas turvalisuse tagamise eesmärkidega. ja samuti äh, äh, reguleeritud äh, raamistik ähm, ei taga kõikide õiguste ähm, järgimist nüüd millised oleksid lahendused, kas tuleks tugevdada näiteks ähm, lennukoolide reguleerimist, vaadata, millised ähm, lennukooli lõpetajad jõuavad tööturule, siis me peaksime vaatama ka need ühendavaid tegureid, siin on olemas äh, home base ähm, eeskiri ja see peaks ka kõrvaldama mõningad puudujäägid minevikust, aga selle home-base eeskirjaga on probleeme, need on aga meie aruandes ära toodud, me peaksime nendega tegelema. ja jällegi selline lõimitud multidistsiplinaarne lähenemisviis on tõesti äärmiselt oluline ja mitte ainult siis, kui me vaatame üle õigusraamistikku, vaid ka siis, kui me hakkame seda õigusraamistikku rakendama, on selline lähenemisviis oluline ja me oleme ka öelnud, et siin on tegu tegelikult kõikide osapoolte ühise võitlusega ja üheks ähm, järelduseks on, et kõik osapooled peaksid koostööd tegema ja üritame, üritame mitte hakata kordama merenduse, merendussektori kogemusi ka lennunduses ja, ja praegu me ikkagi näeme, et see asi on toimumas ja me oleme võib-olla juba hiljakski jäänud, aitäh. Eh, kas ka proua Valge soovib midagi lisada? ei? tänan. kaks koordinaatorit on kohal, avan sõnajärje. Eh, kas soovite esitada küsimusi või midagi lisada? proua Steinrück ja vielen Dank allen. suur tänu kõigile, kes andsid meile tähtsat ja samal ajal murettekitavat informatsiooni, äh, tõid välja fakte ja numbreid. ma arvan, et meil on tegemist praegu üleilmse hinnavõitlusega ja meil on vaja hädasti suisa vaja raamtingimusi ning tegelikult me peaksime minema kaugemale, meil peaks olema suisa üleilmsed raamtingimused äh, sarnaselt ILO konventsioonidele. kas te oleksite sellise lähenemisega nõus? ja teiseks, äh, tihti kasutatakse argumendina tarbijaid, äh, kui lennuettevõtted või ka lennuteenuseid pakkuvad ettevõtted et Äh, sarnaseid äh, praktikaid kasutavad. kas te arvate, et äh, tarbijad vaatavad ainult lennupileti hinda või et äkki nad peaksid ka tõesti kokpiti uksele koputama ja vaatama, kes seal istub, kui väljaõpe maksab sada kakskümmend tuhat eurot ja siis on need kohustuslikud lennutunnid selleks, et litsents säiliks eh, ehk pay-to-fly süsteem ja siis on veel laiendatud pay-to-fly süsteem, kus tuleb siis veel teatud lennukitüübiga üha rohkem eh, kogemusi ja lennutunde koguda ja kui siis üle kahesaja tuhande euro suuruse laenukoormaga oma karjääri alustada, siis kuidas eh, keegi üldse julgeb koju jääda, kui ta näiteks haige on kui ta tõesti rahaliselt nii palju sõltub äh, lennuettevõttest või üleüldse sellest, kas tema töö, töö säilib või mitte. nii et äh, kas teil on andmeid ka selle kohta, kuidas on olukord haiguspäevadega? lennuettevõtted, äh, mis Euroopas tegutsevad, on üha rohkem vastandatud ka üleilmse konkurentsiga kas teie olete kuulnud ka sellest, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni normidest kinni ei peeta, kas rikkumisi on rohkem kui varem? meil on Euroopa lennuettevõtteid, mille on üles ostnud äh, väljaspool Euroopat asuvad lennuettevõtted, kus töötingimused on siis hoopis teistsugused. me saime teilt nüüd tõesti nii palju koduseid ülesandeid ja Tõmbel näitas meile ka ühte graafikat, kus oli näha, et äh, Ryanairil Ryanair igal aastal kakssada uut äh, lennuühendust äh, sisse viib, aga samal ajal sada kakskümmend viis kaovad selle pärast ära, nii et kuidas see mõjub üleüldiselt lennundusturule ja ka väiksematele lennujaamadele me teame väga hästi, et see ei puuduta mitte ainult äh, lennu äh,, lennukikabiini personali, vaid ka maapealseid teenusepakkujaid, ehk et meil on väga palju töövõtjaid, kes satuvad surve alla. selliste äh, liba FIE lepingutega töövahendusfirmade lepingutega võetakse vastu lennu-, võetakse tööle lennundussektori töötajaid, siis tekib ju tegelikult ka vastutuse ja hoolsuskohustuse küsimused. et kas see ka kuidagi mõjutab äh, tarbijaid? suur tänu kogu info eest, te tõesti panite meie õlgadele palju ülesandeid ja ma loodan, et komisjon ka pani kõik need ülesanded kirja meie rahvasaadikutena huvitume väga sellest küsimusest, oleme ka komisjonile esitanud küsimusi, millele me aga mitte alati ei ole saanud korralikku rahuldavat vastust ja meie arvates on siin veel palju vaja ära teha, aga ehk kolleegid toovad siin ka neid küsimusi välja, aitäh! suur tänu! kas kuue esindaja soovib ka sõna? Need on väga eh, huvitavad mõt-, eh, mõtted, mida siin kuulsime, leian, meie lendame väga palju ehm, ja see meie huvi ei ole mitte ainult teoreetiline, eh, sest varem või hiljem me kõik lähme lennuki peale, me mina olen taanlane, rääkisite Taani mudelist, tööturumudelist, kus, ehm, kus <clears throat> ametiühingutel on väga suur võim ja niimoodi töötatakse, saavad sa,, saavad ka töötajad oma õiguse juurde ja praegu Ryanair loodab, et ühisturg võib olla vabandus sellele, et, et ehm, ametiühingud ei saa eh, hakata sellel tasandil tegutsema, et töötajate e, õigusi e, kaitsta. me oleme praegusel hetkel olukorras, kus ettevõtted kasutavad ära olukorda, kus e, töötajate kaitse on märkimisväärselt nõrgem. nii et küsimus on siis selles, kuidas on võimalik meie mudelit kaitsta ilma, et me tegeleks liigse õigusloomega ma saan aru, et te soovite eh, seadusi, soovite mõningatest kummalistest leiutistest, mis on tekkinud, eh, üle saada ja järgmisena eh, aga kuidas me seda tegema peaksime? ja aseesimees Agnes Jungerius. siin oli tegu põhimõtteliselt kahe teemaga ka sotsiaalne dumping ja siis FIE lepingud ja nii-öelda võlts-FIE lepingud. Need on mõlemad väga olulised eh, teemad. pean ütlema, et eh, mul on väga hea meel eh, kuulda uuest teemast, mille nimi on siis nii-öelda reegli <clears throat> ostmine ma äh, näen äh, siin kahte Euroopa mm, Komisjoni nägu, mis äh, ühelt poolt räägitakse tööhõivest, õpingute finantseerimisest ning samuti ka ja teisest küljest Eh, pead näiteks eh, peadirektorat, eh, mis tegeleb vaba liikumisega. kui hakatakse vaidlema tarbija seisukohast lähtudes, odavlennufirmadest äh, odavlinnufirmad peavad äh, taas kohanema töötingimustega. kas te tunnistate seda erinevust ja ka, ka kas see võiks aidata kuidagi lahendust leida, kui ma tähelepanelikult teie kommentaare kuulan ja kui ma kombineerin seda sellega, mida ma tean äh, meresõitjatest, siis on ühest küljest kollektiivlepingud äh, riiklikul tasandil. ja äh, võib-olla võiksime näiteks äh, näiteks ILO struktuuri siseselt äh, mõelda e, eraldi äh, lennufirmadele pühendatud töökomisjoni peale, on sotsiaalne dialoog Euroopa tasandil ja Aasia tasandil ning äh, e, on Euroopa reeglid ja normatiivid. kas saaksite öelda midagi selle kohta, mis peaks olema esikohal ning millele tuleks kõige suuremat rõhku asetada ja kas äh, näiteks ametiühingud peaks rohkem koostööd tegema, et äh, kollektiivselt äh, mõjutada lennufirmasid või peame ootama Euroopa Komisjonilt et mingisugust muutust, suur tänu. Thank you uh,, Mr Bach. härra Bach, palun, teil on sõna. jaa, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. aitäh, proua esimees. suur tänu ka minu poolt osalejatele tõesti, me saime väga palju väga õpetlikku informatsiooni. ka mina tahaksin enesekriitiline olla nii tähtsas küsimuses äh, tavalisel tööpäeval on meil kahjuks väga vähe saadikuid kohal, isegi mitte kolmandiku komisjoni saadikutest pole kohal ja minu arvates on see küll väga imelik. igaüks peaks siin tõesti natukene ka oma fraktsioonis lobitööd tegema. tundub, et jah, kõikidest fraktsioonidest pole kedagi kohal. mis puudutab spetsiifilisi probleeme, siis kogu see lennundussektori areng ja siin mängivad ohutusküsimused tõesti väga suurt rolli, valmistab mulle muret. juba kakskümmend aastat äh, olen ma transpordiga tegelenud, eriti maantee ja raudteetranspordiga ja ma näen, et siin on tegemist arenguga, mida me nägime kakskümmend aastat tagasi maanteetranspordis. et me hakkame nüüd vaikselt reegleid välja töötama ja paika panema ning olukord muutub paremaks, isegi kui kõik ei ole veel ära korraldatud ja optimaalne. nüüd aga siin on täiesti vastupidine areng, meil oli siin väga turvaline, kõrge ohutusega, suurepäraselt reguleeritud valdkond, kõrge kvalifikatsiooniga äh, töökohad ja nii edasi. nüüd aga me näeme, et standardeid muudkui lastakse madalamale ja madalamale ja see ei ole mitte ainult äh, imelik, vaid see valmistab meile tõesti muret. siis nüüd need spetsiifilised probleemid äh, ja kodukoha põhimõte, see äh, home base äh, principle äh,, mul pole aimugi, kuidas see saksa keeles on, ütleb kõneleja äh, aga küll tõlgid teavad, aga tegelikult kogu see paikapanek, selle kodukoha põhimõte ja see kodukoha paikapanek on äh, mõttetu, vähemalt lennuettevõtjad ütlevad seda, sellepärast et nad liiguvad üha rohkem Euroopast välja ja leiavad üha rohkem erinevaid mudeleid selleks, et äh, sellest äh, nõudest mööda slikerdada. võib-olla eksperdid võiksid öelda, millised on nende ettepanekud selle kohta siis sotsiaalne dialoog, me ikka ja jälle pingutame kõrgel tasandil sotsiaalse dialoogi käivitamiseks ja parandamiseks ning nüüd ma tean, et on terve rida organisatsioone ja ametiühinguid, mis on esindatud sotsiaalses dialoogis. et kuidas on nüüd see olukord äh, sotsiaalse dialoogiga tsiviillennundussektoris, et äh, kas te olete nagu nutumüüri ääres, nutate ja mitte keegi ei kuula teid või siiski võetakse teid natukene kuulda? nüüd siis ka tootlikkuse suurendamine. ma ei tunneta seda kuidagi või ma ei oska seda tunnetada. ühelt poolt kaovad töökohad, teiselt poolt aga lennatakse üha rohkem, nii et tootlikkus tõuseb nii et äkki te saaksite oma isiklikust kogemusest öelda, et Äh, kui kaua me saame siin keerata, enne kui me oleme üle vindi keeranud. Äh, tahaksin teada, et kuidas on olukord sellega, sellepärast et ka selles osas me oleme väga kriitilised. nüüd äh, riiklikud reguleerimisasutused. meil on nüüd väga palju juhtumeid, kus riiklikud reguleerimisasutused on kaevanud kohtusse lennuettevõtteid, kas jääb lihtsalt kaebus kohustuste juurde ja näpuga näitamise poole või kas äkki EASA kaudu saavad riiklikud reguleerimisasutused tõesti ka midagi ära teha, kontrollida ja mitte ainult kontrollida, vaid ka karistada, aitäh. Eh, Karima Deli. suur tänu. Karima Deli, palun. suur tänu teile mina olen äh, transpordikomisjoni koordinaator ja kui räägitakse äh, kui räägitakse sotsiaalsetest küsimustest, siis see on loomulikult väga oluline nii lennundus kui merendussektoris. suur tänu teie äh, sõnavõttude eest, on ilmselge, et Euroopal on siin vastutus sest äh, praegusel hetkel enamus majandussektoritest äh, liiguvad ülihilikeerusel liberaliseerimise suunas. ja äh, see tähendab seda, et aina rohkem tuleb sotsiaalset dumpingut. lennundusettevõtted on välja töötanud mitmed erinevad skandaalsed strateegiad. kõigepealt no kasutatakse FIE-sid, teiseks räägitakse äh, Eh, siis nii-öelda eh, eh, valeringi liikuvatest töötajatest ning samuti ka vale põhibaasist. nagu ma meenutaksin, et on selline ettevõte millest, millest seitsekümmend protsenti pilootidest on mikroettevõtetest pärit ja seitsekümmend protsenti stjuarditest tuleb nii-öelda ajutise töö agentuuridest, samas kui äh, tegelikult äh, reeglite järgi peaks see nii olema. ning äh, see kõik on muutu-, seotud sotsiaal, eh, sotsiaalkuludega. ma sooviksin ühtlasi meenutada seda, et on olemas reeglid, kuid neid ei kasutata. miks? sellepärast, et ei ole piisavat kontrolli. kas äh, on vaja tõesti välja töötada ehm, eh, FIE eh, uus statuut, tahaksin meenutada seda, et eh, praegusel hetkel ei ole konkurendid mitte ainult ameeriklased, vaid suured konkurendid on Pärsia lahe riikidest pärit lennundusettevõtted, mis mille puhul, äh, mida süüdistatakse riigiabide saamises. nüüd, mis puudutab tööturvalisust, sooviksin oma kallitele kolleegidele öelda, et sotsiaalne dumping äh, hävitab töötingimusi, näiteks piloot, äh, meeskond, kes on väsinud ja stressis, tähendab ju ka ohus reisijaid. Ehm, ehm, nelikümmend ehm, protsenti pilootidest, noorematest pilootidest, eh, neil ei ole eh, alalist lepingut ning aina rohkem eh, odav lennufirmasid maksavad lennu pealt. see on täielikult skandaalne. teine küsimus. möödunud aasta lõpus soovitati, et lennuturval-, lennuohutuse tõstmise pär-, äh, lennuohutuse äh, ei mõjuta kuidagi see, kui stjuardissid töötavad kuni neljanda raseduskuuni. Ähm, seda pole parlament kunagi hääletanud, see on tõeline rünnak naiste õiguste ja ka tervise vastu. mina leian, et äh, ei saa nõuda rasedalt naiselt, et ta lennunduses töötaks. ja neile öeldakse, et kas te lähete lennukisse ja töötate või võtate endale haiguslehe, et mitte lennata. näeme seega, milline surve on töötajatele. kõik see tekitab sellise töökeskkonna, eh, kus äh, tööturvalisus pole kuidagi garanteeritud. mina lõpetuseks sooviksin seda, et transpordikomisjonis keskendutaks, keskendutaks lennutranspordi paketile, ma tahaksin teada, millised on teie arvates need paar-kolm meedet, mis oleks hädavajalikud just nimelt selleks, et see masin uuesti õigesti tööle hakkaks, aitäh. Thank you, Mr Lavri. ja järgmisena saab sõna härra Lavrilov. ma räägin väga lühidalt, proua esimees. tahaksin ühineda oma kolleegidega Rahvaparteist sotsiaalküsimuste osas. siin öeldi üks selline lause minu meelest väga lühidalt räägiti Ameerika raportist, mis puudutab äh, Pärsia lahe riikide lojaalset konkurentsi. tegemist on äärmiselt tõsise küsimusega, sest äh, selle tagajärjel mõned Euroopa vanemad lennufirmad peavad äh, selleks, et konkurentsis püsida, kasutama kõikvõimalikke äh, võimalusi, et oma majandustasakaal kuidagi säilitada ma sooviksin, et äh, sellest küsimusest pisut põhjalikumalt räägitakse, et räägitaks ka sellest äh, raportist äh, ja samuti ka sellest, kuidas oleks võimalik komisjoni poole pöörduda, kas oleks võimalik seda konkurentsi küsimust, ebalojaalset konkurentsi kuidagi lahendada, nagu seda ütles äh, proua Deli eh, mõni hetk tagasi riigiabide kohta Pärnitsa lahe riikides. ma, mul on alati hea meel, kui kolleegid tõstavad häält riigiabide kohta, mis ei ole alati tegelikult kasutajasõbralikud. Jens Nilsson. Jens Nilsson, palun, transpordikomisjonist. ja, ja siit roogsait transportutskottet. Och eh, precis som eh, Delli sa så kommer vi att behandla nagu ka proua Deli me arutasime seda asja, me, me ootame lennundusteemalist paketti ja me peame vaatama ka, milline suhe on JASA ja liikmesriikide vahel sest seal on ka üks osa probleemist, sellest probleemist peab teadlik olema, kui EASA mandaadi uuesti üle vaatame. küsimus on aga selles, kui suurel määral on side äh, kuidas tööhõive äh, ja lennuturvalisus ning äh, head ärilahendused koos käivad, selle peale peame mõtlema, kui selle tööd hiljem edasi teeme järgmisena härra Mart Hään, palun. suur tänu teile, proua esimees, suur tänu kõigile osalejatele. eelkõige eh, olen huvitatud ja jalust rabatud. Eh, ma kuulen esimest korda et, et kolmkümmend protsenti pilootidest eh, parda meeskonnast on sellise sotsiaalse dumpingu ohver Eh, mille põhjuseks on üleilmastumine, mis eh, eh, enamus kolleegidest toetab, mida enamus kolleegidest toetavad ja mille te ise sisse viisite. ma ei hakka, taha hakata nalja tegema, aga siiski me teame, et üks Euroopa saadik võtab, istub lennuki peale kaks korda nädalas ja mõtlen reisijate peale Eh, nimelt eh, pilootidele ja ametiühingu esindaja ütles, et eh, asi on nii kaugele läinud, et paljud piloodid ei suuda garanteerida, et lennukid on turvalised. mina olen reisija, olen mures, peaaegu kardan. arvan, et hakkan vaatama rohkem rongiaegu tulevikus sooviksin, et meile pakutaks välja tegelikku lahendust. siin peab tõesti midagi ära tegema, sest äh, kõne all on miljonid reisijad, kes iga kuu ja iga aasta lennukiga sõidavad. Thank you, had Mr. suur tänu, kas härra Penny Fay äh, soovis sõna? ei siis lähme tagasi nende juurde, kes äh, loodetavasti suudavad vähemalt mõnele küsimusele vastata. meie kõhutunne ütleb meile, et meil on kõigil nüüd vaja äh, tööle hakata alustan härra Jahanist ja siis äh, lähme edasi. ma ei saa kõikidele küsimustele vastata, aga arvan, et võib-olla äh, kõige olulisematele siiski. suur tänu teile, proua esimees, kõigepealt sooviksin teid, teie mure leevendada lendude eh, turvalisuse osas, eh, sest eh, lennukiga võib endiselt sõita, see on endiselt kõige turvalisem transpordiliik. sellepärast, et mõned ettevõtted on ettevaatavatud, kuid siiski enamus lennufirmadest, sealjuures ka odavlennufirmad teevad äh, väga tubli tööd lennukitäitsjate turvalisuse garanteerimiseks. nüüd, mis puudutab Pärsia lahe eh, piirkonnast pärit lennufirmasid, selle kohta on välja antud raport, nimelt eh, eh, kolm ettevõtet näitavad, et nelikümmend kaks miljardit eurot on kolmale ettevõttele äh, esi-, eh, antud riigi abidena mm, viimaste aastate jooksul. Ah, see on siis Emirates, eh, United Emirates, eh, Qatar Airways, Etihad ja see tähendab seda, et nad on ostnud sada nelikümmend Airbus kakssada kaheksakümmend, kolmsada ning praegusel hetkel ei ole ühelgi äh, lennufirmal nii võimalust investeerida niivõrd suurel määral ähm, ja <clears throat> ning samuti ka maksud äh, on seitse kuni kümme korda äh, madalamad kui Euroopas, nii et tõepoolest me, tegemist on omanikuga, kellel on naftat, kellel on äh, Eh, ka lennujaamad ja kellel on ka administratiivtöötajad. nii et eh, tegemist on eh, ebalojaalse konkurentsiga. ning kolleegide jaoks, mis puudutab Venture Fly süsteemi, siis kui küsiti, et millised on prioriteedid, prioriteedid on, äh, et oleks lojaalne konkurents, äh, millega muudetakse reegleid äh, kolmandatest riikidest pärit lennufirmade puhul samuti. see puudutab eriti määrust kuussada nelikümmend kaheksa kaks tuhat neli, samuti sotsiaalse dumpingu vastu võitlemine, mõistes hukka kõik nii-öelda valefiiede kasutamine ning äh, ma vaidlen vastu sellele, kui öeldakse, et kõik see, selles osas on õigusnormid väga ebamäärased. Eh, proua eh, Perez eh, saatis meile meile selle direktiivi ja definitsiooni, mille komisjon ise on paika pannud kahe tuhande teisel aastal, mis defineerib äh, kriteeriumid on olemas ka kohtuotsused ja reegleid tuleb lihtsalt eh, rakendada, minu meelest ei rakendata neid. ma ei hakka rääkima seda Ryanairist, ma tunnen teda väga hästi, ta saatis mulle seitse kirja, kus ta palus, et ma tagasi astuks sotsiaalse dialoogi komitee esimehe kohalt, ehm, kuid eh, väga, eh, näiteks ta ei ole kunagi läinud kohtusse Prantsusmaal, sest äh, praegusel äh, hetkel on igatahes selgeks äh, tehtud, mis asi on töötaja, tööandja, mis asi on töökoht ja mis on palk. ja mis puudutab kolmandik, kolmandaid riike, siis tegemist on sektoriaalse küsimusega, olgu see siis merendustes või mujal, peame leidma võimalused ja vahendid, me peame mõtlema praegusel hetkel Eh, eh, sektoriaalsed vahendid ja võimalused, mis eh, tekitaks samasugused võimalused nagu merenduse puhul, oleks väga hea, kui juhtuks samamoodi kui merendussektoris, kus riik Prantsusmaa finantseerib seitsekümmend neli protsenti teadustööst, mis on seotud merendusega. me ei oota võib-olla samasugust toetust, aga me sooviksime, et oleks samasugused äh, maksundus- ja sotsiaalsed võimalused. näiteks lennunduspaketi juures äh, oleks hea, kui äh, saaks üle vaadata, kas või lennujaama tasud Euroopas on need kõige kõrgemad, see on otseselt seotud lennujaamade turvalisusega, kas te teate, et, et osariigid Ameerika Ühendriikides võtavad, äh, äh, tegelevad kuuekümne protsendil juhtudest ähm, ise lennujaamade äh, turvalisusega, aga Euroopas see nii ei ole, sest lennufirmad maksavad turvafirmadele, kes kontrollivad, ähm, kontrollivad reisijaid ning soovisime, et äh, Euroopas oleks samuti, samuti nii, aga nõukogu pole äh, seda kunagi tahtnud. ja nüüd see, mis puudutab lendude turvalisust, äh, siis tuleksin selle juurde tagasi, meie jaoks on see äärmiselt tähtis. lendude turvalisuse juures võib olla teatud riiki, teatud liiki lepinguid mille eh, osas võib olla riske. Eh, samuti võib olla selliseid eh, küsimusi, ma sain, saatsin küsimuse näiteks tegi eh, Erjanile eh, ja küsisin, et kui on näiteks, eh, kui see, saatsin kirja, kus küsisin, et kui on lennuõnnetus ja tegemist on kahe vale FIE-ga, siis kes on vastutav, nagu te teate, Montreali konventsioon ütleb, et kui et te ei ole vastutavad otseselt, siis te kahjutasu ei ületa saja neljakümmet tuhandet eurot, aga kui olete FIE-d, kui lennufirma ütleb, et mina pole süüdi, Eh, tegu oli töötajaga, kelle, kelle tervislikku seisundit ma ei teadnud. ning selle FIE eh, kindlustaja, mis ta ütleb, ta ütleb, et eh, kokkuvõttes see leping oli ja on kehtetu, sest mina arvasin, et tegemist oli päris FIE-ga, aga tegelikult oli tal ainult üks tööandja. nii et näete isegi, et siin on tühikuid sain eile raporti, mille koostas üks töögrupp ja me kartsime, et meile öeldakse, et äh, jätke rahule, pole häda midagi, aga nii see siiski ei läinud. on liikmesriike, kus äh, tsiviillennundusamet kirjutas komisjonile nõudes, et selle problemaatikaga tegeletaks seda juhib üks taanlane, kes äh, on üsnagi aktiivne olnud ja nii et ma rääkisin pisut pikemalt kui lubatud, aga enne esimese, esimese korra rääkisime lühemalt. nii et ühesõnaga on olemas juba määrusi, on olemas reegleid ja Eh, on olemas ka eh, põhibaaside osas otsuseid, eh, mida aitaks rikkumisi ära hoida. ei, nii et minu poolt kõik, suur tänu. aitäh. Elisabetta Chica. Chica. Ehm, vorrei parlare in italiano e, e dare alcune risposte. aitäh, ma vastaksin itaalia keeles siin esitati väga palju küsimusi. ma keskenduksin nendele küsimustele, mis puudutasid ähm, kabiinipersonali. me Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni esitluses tõime juba välja terve rea lahendusi tuleviku jaoks. nüüd äh, siiamaani oleme me sellest rääkinud ainult sotsiaalse dialoogi raames me leiame, et meil on vaja arvamuste vahetust parlamendi ja komisjoniga selleks, et niimoodi lahendusi leida ja muudatusi teha. ka seda nii kabiinipersonali põhimõtteliste probleemide kui ka alltöövõtu jaoks. meil on siin väga suur probleem koolituse kvaliteediga eriti kui see koolitus on läbi viidud väljaspool Euroopa Liitu. meil ei ole nimelt äh, selget standardit äh, pardameeskonna väljakoolitamiseks. Euroopa äh, pardameeskondasid võib mingil hetkel välja vahetada väljaspoolt Euroopat pärit pardameeskondadega. meresõidus äh, on see juba ammu juhtunud. kui see lennuliikluses juhtuks, tooks endaga kaasa väga palju ohutuse ja turvalisuse probleeme. siis need ebatüüpilised töösuhted meil ei ole mitte mingeid karistusi või trahve ette nähtud nende lennuettevõtjate vastu mis kasutavad võib-olla mitte kõige legaalsemaid äh, mudeleid, ka EASA-l ei ole mitte mingit karistamise võimalust. tsiviillennunduse riiklikud äh,, tsiviillennundusega tegelevad riiklikud asutused võivad küll karistusi ette näha siis küsiti ka rasedate töötajate kohta. tegemist on küsimusega, millest on väga tihti räägitud. ka meie leiame, et ähm, väga ohtlik on ähm, tööle saata lapseootel stjuardesse. me ei räägi ju mingist tavalisest tööst, tavalisest tööst selles mõttes, et istutakse kontoris laua taga. lennundussektoris on meil tegemist töökohtadega, mille puhul äh, stjuardessid peavad ka kriisiolukordades väga kiiresti tegutsema. kui me nüüd endale ette kujutame, et meil on tegemist äh, raseda töötajaga, kes võib-olla ei saa nii kiiresti reageerida äh, kui vaja näiteks mõnda ust äh, lahti murda, siis see võib olla väga õudsete tagajärgedega. ja äh, kui äh, näiteks stjuardesside töögraafikud on sellised, nagu nad praegu on, siis tõesti võib tekkida probleeme ja Euroopa peaks siin sekkuma. aitäh ja nüüd esindaja Euroopa Lennumeeskonna Liikmete Liidust aitäh, ma üritan siin grupiti vastata nendele küsimustele. siin oli terve rida küsimusi, mis puudutasid ILO-d ähm, ja seda, et tegemist on üleilmse sektoriga. vastus on jah, ILO äh, mängib äh, siin oma rolli ja oleks väga tore, kui meil oleks sarnaselt äh, merekonventsioonile ka oma konventsioon, aga tegemist oleks väga pikaajalise protsessiga kus kokku tuleks siis töövõtjad, tööandjad ja valitsused äh, ja vähemalt siiamaani on väga raske olnud laua taha saada just valitsuste esindajaid. kes peab esimese sammu tegema? ma arvan, et Euroopa. kui me ei saa oma koduhoovil korda majja, siis ei ole mõistlik ka teistelt nõuda midagi sarnast. meil on harmoniseeritud seadusandlus, meil on institutsioonid, mis saavad reageerida äh, kui vaja. kuidas seda kõike teha? nagu üks küsijatest ütles, meil on ultraliberaalne DigiMove ja võib-olla natukene vähem võimukas tööhõive peadirektoraat ja me peaksime nüüd lihtsalt vaatama, et kes on järele jäänud, meil on vaja, et volinikud haaraksid ohjad enda kätte ja nende kaastöötajad, meil on vaja ka seda, et parlament haaraks ohjaks ja hakkaks äh, survet avaldama ametnikele, kes äh, vastutavad ja neid siis õigele kursile suunama. eeldades, et me saame seda teha, siis kuidas seda Euroopa Liidu süsteemi paremaks muuta? ma ütleks, et me ei saa muuta seda, mis juhtub pardameeskondadega ja kuidas neid kasutatakse ja meil ei olegi seda võib-olla vaja teha aga väga palju probleeme, mida siin välja toodi, põhibaasi põhimõtte kohta, lennuettevõtte peakorteri kohta ja libalepingutega FIE-dest piloodid. siin on tegelikult üks punane läbiv joon, et iga lennuettevõte saab tegelikult valida, kuidas vastata nendele küsimustele, nad võivad öelda, et sinu põhibaas on siin, meie peakorter on seal ja sa võid öelda, et noh, kas sa oled siis libalepinguga või mitte, see on täiesti äh, suvalised, need on täiesti suvalised valikud, tegelikult siin ei olegi midagi nii rasket, vaatad, kus äh, Eh, elab see töövõtjad, et see on sinu põhibaas, siis vaatab, et eh, kus on peakorter, ütleb noh, see ongi sinu peakorter. ja samamoodi võib ju ka öelda, et eh, me ei anna sulle suvaliselt valida, kuhu sa lendad ja ka töölepingu saab täpselt paika panna ja öelda, et sellised on kriteeriumid selle asemel, et Äh, jätta valikud kellelegi kuskil kontoris, kellel on mingi kindel huvi nendele küsimustele teatud kindla vastuse andmiseks, nii et meil on terve rida kriteeriumeid. me võiksime võib-olla ettevõtetel lasta teha, mida nad tahavad ja lasta siis seadusel ja tervel talupoja mõistusel otsustada selle üle, kus on põhibaas, kus on peakorter ja milline on tööleping. kui seda teha, siis tuleks ka kohtlemise reguleerimisstandardid paika panna, et kui kedagi solgutatakse erinevate põhibaaside vahel, siis on tal vaja teistsuguseid, teistsugust sotsiaalklausleid, sotsiaalkaitseklausleid selle kohta, kus tema siis saab ööbida ja nii edasi. aga kui korralikult tõesti põhibaasi ja peakorteri küsimust analüüsida, siis ükskõik, milline see lahendus või vastus ei oleks, meil tegelikult on olemas korralikud äh, kaitse, kaitseklauslid. siis veel, kui me võtame lennundussektorist välja või lennunduspaketist välja kolm küsimust, siis mis need võiks olla? ma petan natuke ja võtan ainult, tõstatan ainult ühe küsimuse, sest täiesti õigustatult mitmed parlamendiliikmed tõid välja eh, selle pay to fly süsteemi ja nulltunni lepingud ja ütlesid, et see on täiesti skandaalne, et see tekitab neis hirmu. ja tõesti, te vaatasite meie poole ja ütlesite, et palun eh, kuidagi rahustage meid maha. ei, ei, see on täiesti hullumeelne, see toimub täna, homme, ülehomme, see on täiesti äh, absurdne ja ma ei saa aru, et äh, miks ei ole lihtsalt äh, need sellised asjad äh, keelatud, sest mina olen alati öelnud, et keelake ära ja probleemi enam pole. kui me seda teeme, siis tuleb meil tõesti teatud õpipoisisüsteemid või ka kohustuslikud koolitusperioodid paika panna ja, ja mis siis need ülejäänud kolm oleks? järgmises nimekirjas tuleb tegeleda põhibaasi küsimusega, nii nagu ma just seda selgitasin. me peame eh, rääkima ka sellest, kuidas hinnata töölepinguid ja see peaks olema ka täiesti selge hinnang, mitte mingi vee segamine. ja siis tuleb samamoodi keelata ära mugavuslipud äh, sest need äh, tegelikult loovad kõiki neid äh, reegleid, äh, kuidas ettevõtted liiguvad Euroopa Liidust välja ja ka selle, kuidas ettevõte toimib ja praegusel hetkel lennuettevõtetel on tõesti võimalik siin äh, slikerdada erinevate riiklike ametiasutuste vahel erinevates riikmetes ja kui see kõik keelatud oleks, ka EASA-l lihtsam oma tööd täita. aitäh! Uh, thank you uh,, Peter. aitäh! professor Tõmbel, palun. aitäh! mõningad valdkonnad, millele tahaksin vastata. küsimused ja arutelu selle kohta, et on pinged tarbija, töövõtja, DG Move ja DG Employmenti vahel. ma arvan, et meil on vaja aru saada sellest, kuidas turg on arenenud äh, kui odavlennufirmad alustasid, siis nad olid alternatiiviks, nad lendasid teistesse äh, lennujaamadesse, neil ei olnud pardateenust, nad lendasid tihti nii-öelda ebamugavamatel aegadel, tihti reisijad pidid lennujaamast äh, päris pikalt siis oma sihtkohta edasi sõitma. nüüd aga need odavlennufirmad on äh, kaot-, kasvanud ja, ja nüüd nad võitlevad nende traditsiooniliste riiklike firmadega, nii et äh, konkurents on tõusnud. tarbijate jaoks on tähtis see, et neil oleks informatsiooni teenuse kohta, selle kohta, mida nad ostavad. kui inimesed ei tea, millised on tingimused, siis te võite olla kindlad, et tavainimesed tänavalt ei tea absoluutselt mitte midagi nendest tingimustest, mis valitsevad mul on sõpru, kes ei ole väga head autojuhid, ma võin olla küll autos ja sõita selle autoga linnas, aga ma ei tahaks nende inimestega sõita, kui nad on kiirteel. ja ma arvan, et ka tarbijatel peab olema võimalus neid valikuid teha. mina ostan, kui võimalik äh, ausa konkurentsimärgisega kaupa ja mina tarbijana tahan tõesti teha neid teadlikke valikuid äh, ja ma arvan, et see on tarbijate jaoks tähtis. mida saaks ära teha ja kus me praegu oleme? siin tõstatati küsimus ametiühingute õiguste kohta, ma arvan, et see on väga tähtis, sest on väga suur vahe EasyJeti vahel, mis Äh, tunnustab ametiühinguid ja kus on tõesti riikidepõhised lepingud, nii et need, kes EasyJet äh, Saksamaa jaoks töötavad, neile kehtivad Saksamaa töölepingud. ja siis sellise ettevõtte vahel nagu Ryanair. ILO natukene aega tagasi tõi välja äh, ka Iirimaa tööõiguse ja selle, et olukorda on vaja parandada nii et tegemist on väga tähtsa küsimusega ja Taani küsimus toob selle veelgi paremini välja, et kui töötajatel on korralik esindatus, siis see on tegelikult väga tähtsaks esimeseks sammuks paranemise teel. väga tähtis küsimus on ka transpordi iseloom, siin on öeldud, et meretransport, maanteetransport on väga erinevad. meil on tegemist transpordiliigiga, kus kapital on väga liikuv ja ka tööjõud on väga liikuv ja see muudab äh, olukorra hoopis teistsuguseks ja just sellepärast on meil vaja siin erilisi reegleid ja sätteid äh, transpordisektori jaoks ja just selle transpordiliigi jaoks nagu öeldi, on institutsioone ja organisatsioone, mis saavad seda olukorda lahendada ja väga palju aega tuleb ja tähelepanu tuleb ka pöörata sellele, et neid sätteid rakendatakse. siis kuidas neid sätteid rakendada, sest äh, kui riigid ise haaravad ohjed, siis lennuettevõtted otsustavad, et nad viivad oma peakorteri mujale. nii et tegelikult meil on vaja ilmselgelt äh, Euroopa tasandil äh, sätteid ja rakendamist, eriti just sellistes valdkondades nagu transport. Thank you uh,. Then it's a mis-. aitäh! härra Kilis ja proua Valke, palun. Thank you very much uh,. Much as. suur tänu. nii nagu John juba ütles siis ma arvan, et ei ole vaja siin midagi üle kinnitama hakata, ma enne ettekannet ma juba ütlesin, et peale meie ettekannet lendamine ei ole enam sama ja ma arvan, et seda on juba varemgi selgitatud. nüüd, mis puudutab seda viidet merendussektorile, siis ma sooviksin seda rõhutada. see on ka aruandes kirjas, meil on natukene aega, aga et Äh, kui merendussektorit äh, ei liberaliseeritud, siis peale teist maailmasõda USA-l oli kõige suurem ähm, merealuste park peale liberaliseerimist. see oli lihtsalt kadunud. kas see on probleemiks, ähm, seda võib, äh, selle üle võib vaielda, aga ära unustagem, et merendussektor on sellest ajast peale olnud silmitsi väga paljude turvalisusküsimustega, mis puudutab näiteks ka mugavuslippe äh, ja ka äh, töötajate äh, tingimusi, töötingimusi, siin juba räägiti mugavuslippe, äh, lippudest, siin on ka mugavusmeeskondadest nüüd tegu, need otsitakse mugavus, nii-öelda mugavusmeeskonda mitte ainult Euroopas, kõige odavamat meeskonda mitte ainult Euroopas, vaid tervest maailmast, nii et see on üleilmne probleem. ja viimased arengud on paraku näidanud, et selle nelja silma põhimõte Ähm, et nelikümmend neli protsenti meie vastastest ütlesid, et ähm, kolleegide töötingimused ähm, takistavad neil turvalisuse valdkonnas äh, otsuseid langetamas, see on kindlasti oluline küsimus, millele tuleb juhile tähelepanu pöörata. tegu on üleilmse probleemiga, nagu ma juba ütlesin, ja seetõttu inimesed vaatavad ILO ja teiste organisatsioonide poole ja siin on vaja rahvusvaheline lähenemine leida ja ja me peame siin sellise juhtorganisatsiooni leidma ja me ei tohi unustada, et kui me uusi eeskirju, sätteid välja töötame, siis need peavad olema jõustatavad, rakendatavad. mitte keegi ei saa kasu äh, mingisugustest eeskirjadest, äh, mida ei rakendata, see ei muuda mitte midagi ja ma rääkisin ka lõimitud lähenemisest, see on selline multidistsiplinaarne lähenemine ning see kaasab kõik ähm, ka, tasandid, ähm, rahvusvahelise tasandi, kindlasti kõik Euroopa tasandid, mis asjasse puutuvad. ja see näitab ka, et on vajadus et äh, sotsiaal- ja transpordiosakond, valdkonnad omavahel ähm, seda asja arutaksid, sest mida me oleme näinud selle põhibaasi põhimõttega, et kui me copy-paste ime lihtsalt mingi kontseptsiooni, mis on ilmselgelt äh, välja töötatud äh, turvalisuse eeskirjade jaoks ja see, ja see kontseptsioon võetakse üle näiteks sotsiaalkindlustusse, siis see, see tekitab probleeme, sellepärast et need kontseptsioonid ei ole selgelt määratletud ja see tähendab, nad ei ole ka rakendatavad ega jõustatavad. ja turvalisuse äh, probleem tekitab ka vastutusega probleemi, et äh, et äh, nendes erinevate atüüpiliste lepingute ahelas, kes vastutab lõppude lõpuks meie kahju ees? näiteks, kes on sellisel juhul ettevõtja, käitaja ja see on äärmiselt oluline just põhibaasi äh, põhimõtte rakendamisel. kokkuvõtteks ma leian, et äh, siin on mõned punktid, mida tuleks rõhutada. praegune kohaldatav õigus ei ole tulevikukindel, et kui me vaatame, mis tsiviillennundussektoris hakkab toimuma, siis vaatame kõigepealt, mis toimus merendussektoris, see juba praegu leiab aset. mugavusmeeskonnad, neid juba praegu otsitakse Euroopa Liidust väljaspoolt, selle küsimusega tuleb tegeleda. teiseks, tööturu küsimused. ma arvan, et selge on see, et äh, makstakse lennu eest reegel, äh, see reegel tuleb ära keelata, aga sellised reeglid on olemas, sellepärast et äh, nõudlus on olemas turul. ja selle küsimusega tuleb tegeleda ja paistab, et inimesed on valmis selliste lennuskeemidega ja sellega kaasnevad kõik need turvalisusküsimused mis siis tõstatuvad sellise skeemi rakendamisel. eriti, kui tegu on selliste ebakindlate töötingimustega, siis see kindlasti hõlmab ka neid turvaküsimusi, näiteks kui piloodid on ebakindlas töösuhtes, siis jah, turvalisus kannatab. nii et nii õigusliku raamistiku ülevaatamine kui ka jõustamine on sellised küsimused, kuhu on kaasatud äh, koostöös või peaksid olema kaasatud koostöös kõik sidusrühmad, kõik organisatsioonid, aitäh! aitäh teile kõigile teie sõnavõttude eest! mul on hea meel, et te saite osaleda sellel kuulamisel, vastata küsimustele ja ma olen kindel, et me kohtume taas ja me vaatame, jälgime kõiki neid arenguid, olukorda, vaatame, kuidas need arenevad, sest juba aastaid oleme me tegelenud äh, ka transpordisektoriga siin tööhõivekomisjonis. aga see puudutas eelkõige just kabotaaži ja maanteetransporti kui komisjon palus, et Genti ähm, ülikool viiks läbi uuringu ähm, pilootide ja nende töötingimuste osas, siis ka meie hakkasime vaatlema ka teisi transpordisektoreid ja neid, need, neid probleeme, mis meil on nüüd tekkinud äh, erinevates äh, transpordisektorites. jah, me survestame nüüd komisjoni tegutsema, taaskord tegu, tegutsema rohkem. komisjonis toimub hiljem ka kuulamine, võib-olla te osalete ka sellel kuulamisel. ja meie seisukoht on järgmine. muudatused peavad toimuma, need peavad olukorda muutma, arvestades kõikide nende faktidega, mille osa, millele meie tähelepanu pööratakse lennundussektoris. nii et suur tänu, et tulite siia, suur tänu teie sõnavõttude eest ja ma olen täiesti kindel, et me kohtume taas kord, aitäh! nüüd nüüd oleme jõudnud neljateistkümnenda päevakorrapunktini ressursi tõhusus, liikumine ringmajanduse suunas ja meil on siin kuuskümmend seitse muudatusettepanekut. ja annan sõna proua Beginile, kes on arvamuse projekti koostaja, palun. suur tänu. mina sooviksin tänada kolleege esitatud muudatusettepanekute eest. me, meie töö oli väga konstruktiivne ning suurema osa muudatusettepanekutest võtsin ka oma teksti üle ning loodame, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks Euroopa Komisjon esitab ka uue ettepaneku. nii et me teame, et tööhõive Ähm, on kannatanud kriisi all ja kui ringmajandusega saab äh, tööturgu edendada, tööhõivet suurendada, siis sellest saavad kasu kõik. ja see puudutab mitte ainult tööstusriike, vaid kogu ühiskonda. ja see puudutab ka tarbijaid, nii et ähm, äärmiselt äh, olulised oleksid et ähm, oleks see teema ka just nendele piirkondadele, riikidele, keda kõige rohkem puudutab just tarbimine ja äh, tööstus ja, ja siin oleks vaja loomulikult neid ähm, eesmärkide saavutamist edendada ka Euroopa Liidu vahendite kaudu, olulised on siin ka taastuvad energiaallikad, võib-olla tuleks siin reguleerida olukorda ka äh, käibemaksumäärade eristamisega vastavalt jäätmehierarhiale ja mm, tuleks vähendada ka kehtestatud maksude langetamist ja samuti on, puudutab see investeeringuid, avalikke hankeid, keskkonnaküsimused on olulised, kestlik areng ja meil on vaja konkreetseid tegevusi loodame, et me nüüd äh, sõnadelt läheme üle tegudele. viimastel päevadel sekretäriaat on äh, saanud ka variraportööridelt muudatusettepanekud ja loodame, et meie ühine koostöö saab olema konstruktiivne. härra Lavri Jõe, palun. suur tänu teile, proua esimees. <clears throat> räägin väga kiiresti ja sooviksin tänada äh, proua raportööri ja samuti ka variraportööre, kes seda teksti toetanud on. sooviksin tänada ka fraktsioonide poliitilisi nõunikke, me unustame tihti neid äh, hinnata. ja sooviksin öelda, et raport vastab Rahvapartei mõningate enamuse seisukohtadega, mõningad kohaldused tuleks teha, kuid sooviksin eh, siiski öelda eh, kolleegidele, et meil on probleeme lõikega üks ja kaheksa. lõike kaheksa osas võiksime põhimõtted sisuliselt eh, kokkuleppele jõuda, selles osas, mis puudutab äh, siis seda, et on väga kahetsusväärne, et komisjon võttis tagasi ettepaneku ringmajanduse kohta, kuid äh, ei, me ei arva, et peaks tingimata mai lõpuks võtma vastu äh, mingisuguse äh, paranduse. samas aga see ei takista meil äh, selget ajakava palumast komisjonilt. mis puudutab lõiget kaheksa, siis äh, liikmesriigid äh, Äh, soovitame liikmesriikidel toetada tsirkulaarmajanduse arengut, ei tohi aga nõuda, et see oleks kohustuslik. Äh, tegu on olulise sotsiaalse keskkonna ja majandusküsimusega ja me ei saa suruda seda peale liikmesriigidele peale, kellel kogu aeg nõutakse, et nad oma eelarveid kärbiksid. suur tänu teile! suur tänu! nüüd saab sõna härra Selikiotis suur tänu, proua esimees. ka meie kuue poolt võime öelda, et oleme nõus paljude muudatusettepanekutega. ja siin tõesti toetatakse töövõtjaid, töövõtjate ähm, tagatisi ja nagu ma ütlesin, paljusid muudatusettepanekuid me toetame, aga meil oleks ka hea meel, kui suudetaks koostada ka kompromissmuudatusettepanekuid selles osas, mis puudutab avaliku sektori investeeringuid, kestlikku eh, majandust ja nii edasi, aga seda me kõike toetame, aga me ei saa nõustuda nende muudatusettepanekutega, mis käsitlevad äh, maksude äh, ülekandmist tarbijatele, sellega me nõus olla ei saa. ja sellekohaseid muudatusettepanekuid oleme ka esitanud. keskkonnakaitse on tähtis, aga me peame ka töökohti kaitsma. ja seetõttu on äärmiselt oluline, et et äh, töökohad oleksid äh, jätkusuutlikud ja, ja ka inimväärikad. ja seetõttu me loodame, et me suudame raportööriga ka kompromissettepanekut nende küsimuste kohta välja töötada. niisiis, me oleme nõus äh, proua raportööriga koostööd tegema ja ootame huviga tulevast koostööd. aitäh! ajakava. meie komisjonis hääletus on kahekümne kaheksandal mail, keskkonnakomisjonis kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal juunil on hääletus, täiskogu hääletus toimub juulikuus nüüd viieteistkümnes päevakorrapunkt sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega ja see puudutab omaalgatuslikku äh, raportit proua Veronika Lope-Fontanielt ja annangi sõna talle. Gracias. suur tänu teile, proua esimees. täna tõepoolest esitatakse äh, Ehm, esitan omaalgatuslikku raportit sotsiaalse ettevõtluse, sotsiaalse innovatsiooni kohta võitluses tööpuudusega. see on väga oluline teema, kui võtame arvesse, et äh, sotsiaalne ettevõtlus pakub äh, tööd neljateistkümnele miljonile töötajale ning äh, ning esindab kümmet protsenti Euroopa ettevõtetest. tegemist on äärmiselt olulise sektoriga ning mis annab suuri kasvuvõimalusi ka tulevikus sellega seoses on väga oluline, et Euroopa Parlament võiks oma arvamust selles valdkonnas avaldada. nüüd selle raporti koostamisel võtsin arvesse paljud äh, sektori e-, esindajad, tänan neid selle eest väga ja arvan, et nende põhilised mured leiavad raportis ka kajastust. loomulikult äh, Äh, raport äh, võetakse alati äh, lehekülge vähemaks, me ei saa alati kõike sinna sisse panna, mida me soovime, kuid olen täiesti veendunud, et kõikide saadikute panuse abil saame teksti parandada ja Äh, loodetavasti esitatakse palju muudatusettepanekuid kahekümne esimeseks mais kell kaksteist null null, ka mina ise esitan veel mõningad muudatusettepanekud, et äh, teksti parandada ja parandada mõningaid punkte, kus olen näinud, et oli vigu. üritasime eristada seda, mis on sotsiaalettevõtted, sotsiaalsed ettevõtted ja millised on nii-öelda klassikalised tavalised ettevõtted. sotsiaalsed ettevõtted üritavad sotsiaalset eh, eesmärke täita, näiteks luua töökohti kõige eh, haavatavamatele, kõige marginaliseeritumatele eh, elanikkonna gruppidele, samuti peab neil olema, võib neil olla keskkonnaalaseid eesmärke. samuti üritatakse kasutada sotsiaalsetel eesmärkidel ka saadud kasumeid sellega seoses on äärmiselt oluline eristada eh, eh, ei ole sama eh, ettevõtted, kellel on sotsiaalsed kooperatiivi iseloomuga ettevõtted, kelle panus on väga tubli, kuid mis ei ole seesama nähtus täpselt, ettevõtted, millel on siiski esmane Äh, äriline eesmärk ning äh, teiseks äh, siis sotsiaalsed ettevõtted, üritasime põhjenduspunktis F defineerida, mis on täpselt sotsiaalsed ettevõtted ja tahaksin kuulda ka kolleegide arvamust selle definitsiooni kohta. teiseks tahaksin rääkida sellest, et sotsiaalsetel ettevõtetel on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia saavutamisel oluline er-, eesmärk, eriti selles osas, mis puudutab vaesuse väljajuurimist ja e, töökohtade e, juurde loomist. E, üritades maksimeerida kasumeid, üritame välja töötada pikaajalise strateegia et eh, eh, sellised ettevõtted oleksid eh, ka tulevikus kasumlikud. tuues teile nüüd näite, sest ma tunnen asja kõige rohkem Hispaanias, kogemused on positiivsed. Hispaanias on tööpuudus väga suur probleem ning majanduskriis sundis paljusid ettevõtteid uksi sulgema näeme, et sotsiaalsed ettevõtted mitte ainult ei olnud suhteliselt paremini, suhteliselt paremini vastu pidama, vaid ka kahe tuhande kaheksandast aastast peale eh, on nad suutelised olnud sada kaheksakümmend tuhat eh, uut töökohta ja eh, mitusada uut sellist ettevõtet on juurde tekkinud. samas aga on palju selliseid aspekte, mille osas oleks eh, oluline eh, eh, aidata ettevõtjaid, et nad oma olukorda parandaksid. konventsionaalsetel ettevõtetel tihtipeale on sellistest ettevõtetest ekslik ettekujutus, arvatakse, et nad on vähem konkurentsivõimelised, kuna on sotsiaalse iseloomuga samuti tuleb vähendada liigset bürokraatiat ja lihtsustada ligipääsu finantseerimisele. samuti on vaja toetada, aidata neid ettevõtteid, tuleb aidata eh, ka eh, parandada andmeid, mis nende kohta saadaval on ning samuti eh, samuti tuleb reegleid lihtsustada, et aidata nendel ettevõtetel edasi tegutseda Eh, sotsiaalsetel ettevõtetel on eh, rohkem probleeme kui eh, tavapärastel ettevõtetel ja Euroopa fondide abile lisaks tuleb välja pakkuda alternatiivseid võimalusi nagu mikrolaenusid, mikrorahastusvõimalustest tuleks rääkida, nagu me täna hommikul seda tegime, selle raporti juures neid mainida on ka oluline. samuti Euroopa strateegiliste investeeringute fond, seda samuti tuleks selle sektori puhul arvesse võtta ning lõpetuseks et lõpetada tahaksin rääkida koolituse küsimusest, mis on väga tähtis. on oluline, et e, alaline koolitus on oluline selleks, et meil oleks kvalifitseeritud tööjõudu, kuid samas ettevõtlus peab olema see, mis aitab meil liikuda tuleviku suunas. kui noortel on positiivne ettekujutus e, ettevõtlusest, E, e, on e, rohkem lootust, et sotsiaalsed ettevõtted oleks konkurentsivõimelisemad ja rohkem pööratud tuleviku suunas, aitäh! suur tänu teile, järgmisena saab sõna SND esindaja. suur tänu teile, esimees, kõigepealt sooviksin tänada raportööri Eh, selle raporti esimese versiooni eest, olen enamusega sisust nõus. hea meelega esitan enda ja oma fraktsiooni arvamuse eh, lõppteksti kohta. kõigepealt eh, üldised kommentaarid mulle tundub väga hea olevat, et hinnatakse majanduskriisi tagajärgi Euroopas ja selle kohta, kuidas milline mõju on sellel olnud äh, sotsiaalsele olukorrale ja tööhõivele, eriti noorte tööhõiveline. see, ma ütlen, oluline kutsuda üles viia läbi muudatused äh, liikmesriikide Euroopa Liidu tasandil ning toetada sotsiaalset ettevõtlust kõikide programmide läbi, mis ait-, võiks aidata äh, sotsiaalset ja tööhõive küsimust kogu Euroopas. lisaks kõigele muule peab sotsiaalne ettevõtlus tähendama ka eh, muid eh, väärtusi. Eh, ta peab olema jätkusuutlik, ta erineb pisut tavapärasest ettevõtlusest, sest tavapärane ettevõtlus soovib lihtsalt saada kasumit. peaksime esile tõstma selle sektori häid tavasid. see peaks mõtteviisi muutmiseks väga oluline olema teiseks, eh, eh, teiseks eh, tuleb rääkida sotsiaalse ettevõtluse võimekusest luua uusi töökohti. esitan muudatusettepanekuid selles küsimuses. samuti sooviksin ühte selgitust lõike seitseteist kohta kui soovitakse võimalikult suurt paindlikkust komisjoni poolt riigiabide eh, kasutamiseks eh, sotsiaalse ettevõtluse toetamises. kas see on üldine kommentaar või, eh, või on teil mõni konkreetne näide, kas mõnel puhul on riigi liikme sekkumine olnud problemaatiline? sooviksin lihtsalt rohkem detaile saada, suur tänu. suur tänu, järgmisena Mariann Harkin. suur tänu teile ja vabandust, et ma hiljaks jäin. olen teie raporti läbi lugenud. ma olen e, üldiselt sellega nõus, eriti sellega, et igasuguse e, sotsiaalse tegevuse eesmärk on sotsiaalne mõju e, ja ärgem unustagem, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal said alguse Euroopa äh, Sotsiaalettevõtluse Fondid. Äh, äh, tugevate lokaalsete ja kohalike baaside abil võib sotsiaalettevõtete, sotsiaalsete ettevõtete mõju parandada sotsiaalset territoriaalset ühtsust. ja veel mõni, paar lühikest kommentaari. tahaksin sellesse raportisse, kui võimalik, lisada mõtte et kultuuriliselt mõningad arvamused ehm, ettevõtete kohta näiteks ehm, mõista, vaatavad viltu riskeerimise peale, ehm, ärgem unustagem aga, et need, kes riskeerivad, on need, kes innoveerivad, kes leiavad uusi lahendusi sotsiaalsetele küsimustele ja nii edasi. nii et me peaksime ettevõtlusharidust Ähm, tõhustama. ma olen teisigi raporteid suutnud äh, palju lugeda sellel teemal. ma arvan, et haridus on mingisugune imerohi, mis kõik küsimused äh, lahendab. tuleb äh, osaleda näiteks projektide koostamisel, ettevõtete asutamisel, soovitama neile osaleda erinevatel ähm, erinevatel kursustel, et Eh, nad näeksid, mis ta ettevõtlus tegelikult tähendab, see annab neile sellest parema aimduse. ja kui räägitakse ettevõtjatest, mõeldakse Bill Gatesi peale, miljardäride peale, aga mitte kõik eh, ettevõtjad ei ole keskendunud ainult kasumile. väga paljud ettevõtjad eh, hakkavad kombineerima sotsiaalseid ettevõtlusalaseid tegevusi, see on väga soovitav, see võiks olla samuti osa haridusaspektist, sest väga paljud noored võiksid tunda huvi selliste ideede vastu ning veel kaks viimast küsimust, õigemini üks küsimus raportöörile. punktis üksteist räägite te avaliku hanke direktiivist ja kutsub üles liikmesriike tegema kõik selleks, et sotsiaalaspektid võetakse arvesse avaliku hanke protsessides. minu küsimus raportöörile, kuna ma selle direktiiviga ei ole detailselt tuttav, kutsutakse üles äh, lisama äh, sotsiaalsed klauslid avaliku hanke menetlusse. Äh, ma tahaksin teada, kas enamus liikmesriike ei tee seda praegu või on asi selles, et äh, ma tahaks ühesõnaga teie seisukohta äh, teada selle kohta. ma koostasin arvamused ETIP kohta, kuidas midagi sellist võiks toimida, kui äh, jõuame kokkuleppeni ameeriklastega, kuidas suudame me kaitsta sellisel juhul sotsiaalset ettevõtlust ja lõpuks äh, arutades asja äh, sotsialistide kolleegidega, kui räägitakse äh, paindlikust suhtumisest sotsiaal, riigi abis sotsiaalsetele ettevõtetele. ma tahaksin teada, et millised on raportööri konkreetsed mõtted selle kohta. suur tänu, meil on suurepärane töödokument olemas, olete, olen valmis teiega täiel määral koostööd tegema järgmisena saab sõna härra Silikiotis. suur tänu teile. kõigepealt sooviksin tänada proua raportööri tema hea töö eest. kuue esindajana mõistame, kui oluline on sotsiaalsete ettevõtete olemasolu Küprosel. toimub assots-, Eh, toimub nii-öelda kooperatiivide liikumine, mis sellel, millel on väga pikka ajalugu ja mis on endiselt väga humaanse iseloomuga, eh, hoolimata sellest, et majanduslikku kasvu on väga raske jagada. ettevõtte algatus ei saa ka asendada sotsiaalset riiki. riik peab kaitsma kodanikke, peab kaitsma töökohtade loomist ning samuti ka äh, Eh, haavatavamate kodanike, tõrjutumate kodanike kaasamist riigi ellu. õnnetuseks eh, kärke, kärpepoliitikad, mis Euroopast, eh, Troikalt on jõudnud eriti Euroopa lõunariikideni, toob noh, kaasa selle, et aina rohkem Euroopa kodanikke on määratud vaesusesse ja samuti hävitatakse Euroopa tööstuse kõige olulisemad esindajad ja see tähendab seda, et igasuguse neile ootus sotsiaalsele arengule kaob. kodanikud peavad aktiivselt osalema ettevõtluses ja innovatsioonis, see võib olla äärmiselt positiivne, kuid globaalse lahenduse võib tuua ainult riigipoolne investeering, tugev sotsiaalne riik samuti tuleb lõpp teha eh, kärpepoliitikale. Eh, raportöör rääkis sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse definitsioonist. meie jaoks on definitsioon midagi liialt eh, üldist. muudatusettepanekud, mille esitame, keskenduvad just sellele, mida ma praegu ütlesin. aitäh! suur tänu! Karima Deli, palun. suur tänu teile. kõigepealt sooviksin tõesti tänada proua raportööri tema tubli töö eest. selline raport Rahvaparteist on tõesti väga üllatav. tunnen, et võtsite hästi kokku selle, mis on äh, äh, sotsiaalne ettevõtlus. ma arvan, et siin on natukene puudu äh, globaalne visioon, ma selgitan. roheliste jaoks ei ole võimalik rääkida sotsiaalsest ettevõtlusest, kui me ei kasuta sõna solidaarne. see pole lihtsalt väike detail, sotsiaalne solidaarne majandus ei ole ega ei tohi olla mingisugune iluasjakene, eh, mis käib nii-öelda päris majanduse kõrvale. sotsiaalne ja solidaarne majandus on eh, läbiva iseloomuga, mis võib puudutada kõiki majandusvaldkondi. eelkõige on see nii-öelda inimlik, humaanne mudel, mis võib olla äh, kooperatiivsema iseloomuga, kallid kolleegid, teiste sõnadega, see peaks kandma uusi väärtusi võrreldes sellega, mis praegu domineerib turgudel, sest mis praegu eelkõige iseloomustab turgusid, eelkõige metsik konkurents, oleme seda näinud juba eelnevatel juhtumitel Äh, selline poliitika mõjub rängalt naistele ja meestele ja see tähendab seda, et äh, me ei saa, me ei saa, kui me soovime vastukaalu, siis peab olema sotsiaalne ettevõtlus äh, meie majanduse keskmes ja see peab saama meie majanduse lahutamatuks osaks võimalikult kiiresti, sest see aitab luua töökohti äh, võidelda töötuse vastu ning äh, selleks on vaja, et meie töökohad oleks jätkusuutlikumad, äh, stabiilsemad äh, ja mida ei saaks ümber paigutada. solidaarne majandus, sotsiaalne ettevõtlus annab lisandväärtuse meie majandusele, see näitab seda, kui väga meie indikaatorid, ma ei tea, kuidas seda inglise keelde tõlgitakse, aga ütleme nii, et meie indikaatorid on praegu täiesti vanaaegsed. Nad ei võta arvesse eh, eh, meie tegelikele vajadustele. nii et eh, sotsiaalne solidaarne majandus läheb kaugemale lihtsast kasvust, sest solidaarne majandus on võtab arvesse ka muud lihtsalt kui majanduskasvu. mina arvan, et peame minema igatahes kaugemale, peame julgema siin komisjonis rääkima ka maksundusküsimusest. siin on räägitud er maksundussüsteemist, mis äh, aitaks toetada väiksemaid ettevõtteid. miks äh, ei saaks me miks ei võiks me aidata sotsiaalsed ettevõtted, nad aitavad ju meie kodanikke ning maksundusküsimus on teie raportist puudu. arvan näiteks saja kuuekümne tuhande Euroopa kooperatiivi peale, e, e, millest veerand tegeleb sotsiaalse ettevõtlusega, ütlen seda ka e, oma muudatusettepanekus kooperatiivide kohta võib öelda, nad on seda väärt, et neid toetatakse, eh, sest nad annavad tööd meie kodanikele. kuus protsenti kõigest eurooplastest selles sektoris töötavad ja seda väär-, väärutustatakse liialt vähe. peame minema palju kaugemale ja selleks eh, ma õpetan. <laughs> ma, me peame eh, toetama väikeettevõtteid, paljud ettevõtted et eksisteerivad kõigest ühe aasta, toetused peavad kestma kauem kui aasta ning lõpetuseks äh, äh, kaheksa kuu pärast toimub äh, rahvusvaheline tippkohtumine Pariisis ja majanduse keskkonna vaheline side on liialt vähe kajastust leidnud äh, teie eh, raportis, see on samuti ju üks võimalus, et üles ehitada uus ühiskond, mis on solidaarsem ja eh, e e oleks vaja, et need eesmärgid eh, oleks selgemalt välja toodud teie raportis. juba praegu tuleb sotsiaalse üht-, territoriaalsusele ühtsusele, keskkonnakaitsele rõhuda, anda neile väärikas roll, esitan muudatusettepanekuid, et teie raportit äh, äh, veelgi paremaks muuta. suur tänu selle mõne lisasekundi eest. Laura Adja uh, is not here uh.... Laura, te ei ole siin. Eh, come sottolineato dalla proua Pegi. jah, suur tänu. proua Fontanje ütles, et sotsiaalne ettevõtlus mängib väga tähtsat rolli sotsiaalse majanduse toetamisel kriisiaegadel. tegemist on algatusraportiga ja need aspektid on mingil määral siin raportis ka välja toodud. siin on räägitud, me peaksime rääkima ka maksustiimulistest, tööjõukulude vähendamisest selleks, et olukorda parandada ja samamoodi peaksime ka sotsiaalset ettevõtlust kui õppeainet koolides õpetama me räägime siin ettevõtete sotsiaalsest vastutusest. meil on traditsioonilised ettevõtted, mis äh, peaksid kinni pidama ka sotsiaalsetest ja keskkonnakaitse eesmärkidest oma tegevuskavades. ja niimoodi on, oleks meil võimalik ka tööpuudust vähendada ning aidata äh, kõige haavatavamaid ühiskonnarühmasid ja sellepärast peaks see olema asi, mida äh, toetavad nii sotsiaalsed ettevõtted kui ka traditsioonilised ettevõtted. aitäh ja nüüd proua Fontanier veel kord, kui soovite midagi lisada või küsimustele vastata, nii et kui soovite neile lühidalt vastata, siis praegu on selleks võimalus. jah, aitäh, proua esimees, hästi lühidalt sest me kõik oleme märganud, et me peame üksteisega rääkima selleks, et seda raportit parandada. see on ka väga huvitav arutelu, mis siin toimus ja fraktsioonid on tõesti väga palju panustanud. meie komisjoni jaoks on tegemist väga tähtsa küsimusega. sotsiaaldemokraadist fraktsiooni, sotsiaaldemokraadist kolleegiga olen täiesti nõus kui me räägime nüüd punktist seitseteist, siis äh, tõesti, siin räägin kõigest väga üldiselt, aga seda võib siin parandada. ja seda punkti võib konkreetsemaks muuta. eriti, mis puudutab äh, VKE-sid sotsiaalses majanduses. tegemist on ettevõtetega, mis ei saanud küsida toetust sellepärast, et neil oli liiga palju töövõtjaid ja peale selle tuleb meil mõelda ka sotsiaalsete ettevõtete ja paindlikkuse peale, kui tegemist on sotsiaalsete ettevõtetega, kus on kakssada töövõtjat, aga tegemist on sotsiaalse ettevõttega, mis ei saanud toetust küsida, tegemist oli ühe Belgia ettevõttega, aga tegemist oli samas sotsiaalse ettevõttega. proua Haakin. nojah vaatas, ootan juba põnevusega teie äh, muudatusettepanekuid, olen veendunud, et teie panus on väga tähtis. TTIP ja sotsiaalne ettevõtlus. ma arvan, et äh, proua Haakin saab siin tõesti väga väärtuslikke muudatusettepanekuid teha, sellepärast et tegemist on väga kompleksse küsimusega. milline peaks olema mõju kokkuleppe jaoks ja kas ja kuidas see kokkulepe mõjutab siis ka sotsiaalseid ettevõtteid. kolleegile kuue fraktsioonist tahtsin öelda, et kuidas nüüd sotsiaalset ettevõtlust defineerida ja see ei ole lihtne. kui me oskaks seda parandada, siis oleks see väga hea. proua Deli, ma olen väga tänulik tema sõbralike sõnade eest, aga tahtsin talle öelda, et solidaarsus ei ole midagi, mida esindab ainult äh, vasakpoolne poliitiline spekter. ei, ei, näiteks minu kodulinnas Saragossas on üks äh, äh, kvartal, kus on inimesed ja ettevõtted, tegemist on ettevõtetega, kus on väga palju töökohti loodud ja ka äh, seal ajalehes kirjutati sellest, et äh, pärast demokraatiale üleminekut Hispaanias äh, on valitsus teinud koostööd äh, selle kvartaliga ja et Rahvapartei on seda toetanud. jah, solidaarsed oleme me ka, aga ma arvan, et variraportööridega jõuame me selles osas kokkuleppele aitäh! muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on, nagu proua Fontanier ütles, kahekümne esimesel mail keskpäeval. arvamuste vahetus tehtud muudatud ettepanekute üle on viieteistkümnendal juunil ja hääletus tööhõivekomisjonis toimub viieteistkümnendal juulil. päevakorrapunkt number kuusteist ebavõrdsuse ja eelkõige laste vaesuse vähendamine, annan kohe sõna raportöörile, kelleks on proua Suuber. aitäh, proua esimees. laste vaesus on üks kõige õudsemaid ja häbiväärsemaid probleeme Euroopa Liidus kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani vaesuses elavate ja sotsiaalselt tõrjutud laste arv tõusis väga palju, nimelt üle miljoni lapse võrra kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani on ka sotsiaalse vaesuse risk tõusnud kuni kahekümne kaheksa protsendini. kakskümmend kuus koma viis miljonit last Euroopa Liidus on ohustatud vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest. kui lugeda raporteid erinevatelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, siis kõik need raportid ütlevad, et laste vaesus on tõusnud, eriti just sellepärast, et on kaks tegurit, mis on sellele kaasa aidanud. nimelt sotsiaalne ebavõrdsus on suurenenud erinevates riikides ja peale selle on meil probleeme ka tööpoliitikaga ning tööõigusega me teame kõik, et sotsiaalseid õigusi on vähendatud ja et ka inimeste sissetulekud on vähenenud. mõndades riikides on nii, et ähm, troika tõttu sotsiaaltoetusi ja sotsiaalkaitset vähendati. Portugalis näiteks aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist äh, oli miljon last, kellele enam toetusi ei maksnud ja kahe tuhande kümnendast kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani ei saanud äh, need inimesed ka öö, ähm, mitte mingeid sotsiaalteenuseid. see ei ole mitte mingi juhus, et ka Põhjala riikides, Austrias, Hollandis ja Taanis on kõige vähem lapsi, kes elavad vaesuses, sellepärast et äh, sealne sotsiaalpoliitika on seotud, suunatud lastele. Kreeka, Poola, Hispaania, Itaalia, seal on palju rohkem vaesuses elavaid lapsi. UNICEF on öelnud, et äh, eelarvekärped, eriti just Vahemere riikides, toovad endaga kaasa suurema ebavõrdsuse ja vä vähem muudab laste elutingimusi halvemaks ja just sellepärast tuleb siin raportis ka välja öelda, et need poliitilised meetmed, mis Euroopa Liidus on vastu võetud, on suurendanud laste õiguste jalge alla tallamise riski. me ei tohi ära unustada seda, et kõik need äh, seaduse sätted on allkirjad alla saanud ja kui need sätted põhjustavad laste vaesust, siis tuleb meil hakata midagi ette võtma ja probleemi põhjustega võitlema hakata me oma raportis tõime ka mõningad äh, soovitused välja, kuna aega on vähe, siis ma mainin ainult mõningaid. liikmesriikidel tuleb suurendada spetsiaalselt lastele äh, suunatud toetusi teiselt poolt on aga tähtis, et komisjon äh, hoolitseks selle eest, et äh, avalikus halduses ümberkorraldusi äh, tehtaks ja et komisjon hoiduks soovitamast teha selliseid ümberkorraldusi, mis laste sotsiaalseid õigusi nõrgestavad. peale selle tuleks Äh, arvestada kõige sellega, mida komisjon on ka lapstööjõu kohta öelnud. komisjon ja parlament peavad kasutama võimalust mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandmed kasutamaks selleks, et toetada kõige rohkem haavatavamaid ühiskonnarühmasid. sellepärast, et lapsed peavad olema äh, regionaalpoliitilise ühtekuuluvuspoliitiliste meetmete äh, Eh, sihtmärgiks. peale selle on tähtis see, et kõikidel lastel oleks võimalik käia koolis ja et neile tagatakse ka korralik haridus. väga tähtis on tagada transport kooli ja ka koolitarvete, koolitarbeid tuleks lastele tasuta jagada. peale selle tuleb äh, tagada ka arstiabi tuleb hoolitseda selle eest, et äh, naised saaksid toetust nii sünnituseelselt kui ka sünnijärgselt, eriti kui tegemist on äh, äh, liiga vara ilmale tulnud lastega ja peale selle tuleb ka laste sotsiaalseid õigusi tugevdada. eriti just sotsiaalkindlustuse valdkonnas on meil vaja ka paremaid eksperte tööle võtta Te teate, et äh, ruumipuuduse pärast ei ole võimalik äh, rohkem soovitusi sellesse dokumenti kirjutada, ähm, aga ma loodan, et äh, teie oma muudatusettepanekutega saate võib-olla parandada neid vigasid, mis siin tekstis on veel sees. ma loodan, et see komisjon töötab välja sellise raporti, mis pakub tõesti välja lahendusi, lahendusi, mis ka tõeliselt oleksid alternatiivideks äh, kõigele sellele, mida praegusel hetkel liikmesriikides on tehtud ja mis on selle katastroofi endaga kaasa toonud. Oui, merci la président. suur tänu teile, proua esimees, suur tänu, proua raportöör sooviksin äh, tänada teid teie raporti eest. sest äh, ähm, teema on väga oluline. suur tänu, et ma saan variraportöörina selles töös osaleda. ja loomulikult tuleb vähendada ebavõrdsust, see tähendab vähendada vaesust Äh, laste vaesus on seotud nendes perekondade sotsiaalse olukorraga. see tõltub vanemate haridusest, töökohast ning samuti ka sellest, kui palju lapsi perekonnas on. kui soovime vähendada laste Äh, vaesust, peame keskenduma kõigepealt perekonna sissetulekule. Äh, samuti puudutab see äh, avalikke teenuseid nagu näiteks haridust. jah, kahtlemata see sotsiaalabi suurust samuti äh, eelkõige tuleb aidata äh, vanemaid, äh, kes äh, töötavad küll, kuid hoolimata sellest saavad vähe palka. samuti aitama vanemaid, kes, keda ohustab töötus, kes ei leia tööd. raporti rõhk on selles osas pisut keskendunud riigile mina eelistan pigem kaasamist ehk siis äh, perekondade jaoks, äh, minu jaoks lahendus äh, lühiajalises sotsiaalses abilis ning samuti lühi-, sotsiaalsetes meetmetes, mis aitaks lastega perekondi. teiseks meetmed, et lihtsustada vanemate ligipääsu töökohtadele. seda mainis ka proua raportöör mis puudutab lapsi, tuleb keskenduda eh, ka eh, avalikule teenusele, nagu näiteks tervishoiuteenusele ja eriti haridusele. isegi kui tean, et eh, lõigus üheksa, kümme ja üksteist on seda mainitud, leian aga, et see ei ole piisav leian, et see on ebapiisav võrreldes eh, sellega, kui oluline on haridus. see on määrava tähtsusega sotsiaalse mobiilsuse toetamiseks. kui me ei soovi taas eh, toota vaesust uutes põlvkondades, peame keskenduma hariduse kvaliteedile. samuti ka pädevuste suurendamisele, oskuste suurendamisele. ka loodan, et võtate vastu muudatusettepanekud, millega eh, loodan raportit veelgi parandada ja aitame niimoodi eh, olukorda selles valdkonnas paremaks teha. Juta Steinrück, palun. kõigepealt suur tänu proua Subrele selle tõesti väga hea raporti eest. ja ma loodan, ja ma saan aru, et äh, need tekstipiirangud on mõningad olulised küsimused välja jätnud, aga me loodame, et me heade ettepanekute, muudatusettepanekutega saame seda head raportit veel täiendada. Äh, laste vaesus on eelkõige just Euroopa jaoks äärmiselt valulik teema ja me peaksime siin keskenduma kõikidele lastele, kelle nendele lastele, kelle vanemad töötavad või ei tööta, sellepärast et on ju ka selliseid äh, vanemaid, kes töötavad, aga on palgavaesed. nii et me peaks hakkama lapsi kuidagi kategoriseerima vastavalt nende vanemate staatusele, vaid kõik lapsed on võrdsed. ja lähtuvalt ähm, sellest ähm, kasinuspoliitikast on meil tekkinud ka surve liikmesriikide eelarvetele ja see on tabanud äh, vägagi negatiivselt paljude perekondade ähm, majapidamisi. ja meie fraktsiooni variraportöör tänab ka proua Schubert ning äh, paar märkust. meie fraktsioon on siin tihti juba viidanud äh, lastegarantii, child guarantee äh, võimalusele, et see oleks justkui nagu no noortegarantii meede, aga et selle meetmega mm, võideldaks laste vaesuse vastu proua Blinkvitš-Jute on nõus raportoriga selles osas, et ähm, tuleks ähm, valida ähm, selline lähemisviis, mis rajaneb olemasolevale õigusele, aga samas, mis puudutab komisjoni vastavat teadust aastast kaks tuhat kolmteist või soovitust, siis sellel alusel tuleb ka edasi minna, see on ka hea äh, heaks aluseks meie töödele. proua Blinkvitšute sooviks ka, et valesti toitumise küsimust rohkem tähelepanu alla toodaks, sellepärast et ähm, vale toitumine mõjutab ka edasist elu. peale selle meie variraportöör ja seda ka juba öeldi, sooviks rohkem keskenduda ka haridusele, äh, võitluses äh, laste vaesuse vastu, aga et siin oleks ka tagatud võrdsus haridusele, juurdepääs äh, haridusasutustele, nii et ka me teame, et ähm, endiselt ähm, vaesemaid, ähm, vaesematest tingimustest pärit lapsi soovitakse kuidagi äh, tõrjuda, äh, nii et selle küsimusega tuleb ka tegeleda, samuti tuleks tähelepanu pöörata nendele lapsevanematele, kes vajavad rohkem toetust kui teised, nii et need on mõned ettepanekud proua Blinkevitš-Jutel, ta ootab huviga koostööd ja me näeme, et meil on ühiseid eesmärke, mida me sooviksime ka kajastada siin äh, äh, raportis ja me ei peaks lähtuma niivõrd oma partei poliitikast, kui just lähtuma laste huvidest. aitäh ja proua Jana Sidanska! aitäh! kõigepealt suur tänu meie äh, raportile, see on tõesti väga südamelähedane teema ja oluline on, see, et me rohkem aega võtame selle teema jaoks. siin raportis on toodud väga palju positiivseid ideid, näiteks mis puudutab erinevaid ennetavaid poliitikaid, mis on ära toodud lõikes kaheksa, sellepärast et probleem on tõesti väga suur, kui kui laps vaesematest mm, tingimustest peab minema hooldusasutusse ja seetõttu äh, kaotab sideme oma perekonnaga ja tihtipeale laps peab minema hooldusasutusse ainult seetõttu, et ta äh, pärineb äh, vaesest perest. ja see, et ta, laps on sunnitud minema erikooli, kindlasti mõjutab ka nende edasist äh, elu. üks asi, mida ma sooviksin rohkem rõhutada siin raportis, puudutab kvaliteetset kaasavat haridust ja ka äh, võrdset juurdepääsu haridusele kõigile, nii nendele lastele, kes pärinevad ähm, vähem kindlustatud peredest kui ka, kui ka teistest peredest. samuti tuleks tähelepanu pöörata Rooma äh, kogukonnale, kes samuti võitlevad vaesusega, nemad on ka üks kõige suuremaid ähm, rahvusvähemusi Euroopas ja kaasavuse puhul tuleks tähelepanu pöörata ka puuetega lastele, nii et ähm, oma muudatusettepanekutes ma keskendungi eelkõige just nendele teemadele. veel üks asi, mida ma sooviksin siin rõhutada, see puudutab ähm, õppekavaväliseid ähm, tegevusi, et tihtipeale lapsed, kes saavad küll ähm, head haridust, neil samas ähm, koolivaheaja ajal ähm, perekonna vaesuse tõttu ei ole võimalus kasutada kõiki neid võimalusi, mida koolivälised tegevused endaga kaasa toovad ja seetõttu nad jäävad maha paremini kindlustatud perekondade lastest selles osas. veel üks asi millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata, see on siis äh, head toitumistavad, piisava äh, toidu olemasolu, me teame, Slovakkiast on näiteid arvukalt laste kohta, kes tulevad kooli näljastena. ja kui nad ei saa sooja toitu koolis, siis äh, nad ei saagi sooja toidukorda. nii et toidupangad või ka teised lahendused võiksid neid selliseid perekondi abistada üks asi, millega ma päris nõus ei ole, proua raportöör, on järgmine. ja võib-olla me peaksime siinkohal keskenduma eelkõige teisele, teistele küsimustele, näiteks mis puudutab äh, äh töötustoetuste suurendamine, et laste puhul jah, hea küll, nende vanemad saavad rohkem raha, aga ka äh, vanematel või lastel on vaja näha head äh, rolli eeskuju, neil on vaja näha, et nende vanemad ka tööl käivad, nii et selle asemel, et töötu toimetulekutoetust suurendada, me peaksime võib-olla siiski ikkagi edendama äh, sellist ähm, ettevõtluskeskkonda, kus töökohti luuakse, et äh, nende lastevanematest tööd leiaksid ja saaksid olla selliselt omale lastele eeskujuks, nii et nii palju praegu minu märkust, et ma usun, et meie töö tulemuseks saab olema kindlasti väga hea kvaliteediga raport, aitäh veel kord raportile. aitäh, ma ei näe, et ALDE esindaja oleks kohal. rohelisi ka keegi ei esinda. EFTD-l ei ole esindajat, siiski proua Pegin, palun. aitäh, proua esimees. soovisin tänada äh, kolleeg, äh, kolleegist raportööri ja ka variraportööre, äh, tõesti väga hea raportiga on, aga me võime paljude punktidega nõustuda, mida siin mainitud on, see teema puudutab meid väga, seda on ka mitu korda rõhutatud. on ainult üks võimalus vaesuse ja tõrjutuse vastu võidelda, nimelt miinimumsissetulek kehtestada, ainult sellisel juhul saavad vanemad tagada selle, et nende lapsed on toidetud ja saavad hea hariduse kasinuspoliitikat tuleks siin stigmatiseerida ja kritiseerida, see on viinud nimelt selleni, et paljud rahvastikukategooriad on vaesunud ja selles kontekstis me peaksime viitama ka neoliberaalsetele äh, trendidele, meil on olemas ka ÜRO ähm, laste õiguste äh, harta, kõikidel lastel on olemas õigus äh, eluasemele ja nii edasi samuti tuleks teema, äh, tematiseerida laste vaba aeg, äh, selle sisustamine, nad peavad äh, suutma või saama üles kasvada turvalisus, turvalises perekonnas. rohkem investeeringuid koolidesse, ähm, haridusse, see on see, mida me ootame liikmesriikidelt. suur tänu veel kord selle raporti eest, mis annab hea aluse meie tööle. aitäh! ja see tähendab, et me oleme selle teema nüüd äh, läbi töötanud. nüüd muudatusettepanekute tähtaeg kakskümmend mai, viisteist, kuusteist juuni vaadatakse läbi muudatusettepanekud ja meie komisjonis äh, siis võetakse see vastu viisteist, kuusteist juuli. ja nüüd viimane päevakorrapunkt mul on mõningaid probleeme tekkinud minu lennuga, see tähendab, et ma pean kümne minuti pärast minema jooksma. ja tähtis on see, et me mingilgi viisil käsitleksime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet ja volitust kolmepoolsete läbirääkimiste alustamiseks, nii et meil on praegu olemas ka arvamus selle kohta, Teedre Klune on selle koostanud. ja proua, madam äh,, proua Lappe-Fontanier on see, kes lühidalt seda tutvustab. tema esindab ka proua Klunat. ja ma paluksin, et me pärast seda esitlust äh, pikkasid sõnavõtte ei pea, siis ma jõuan ka oma lennule, millega on tekkinud probleem, palun. suur tänu teile tõepoolest proua Klune ei saanud kohale tulla, kuna tal on eelnevaid kohustusi Iirimaal ja loen teie lahkel loal ette selle, mida ta soovis öelda, kuigi eelarveraport võib-olla keeruline, on siiski tähtis, et esitaksime selge arvamuse. selles valdkonnas otsustasin rõhutada, kui vajalik on luua töökohti, võidelda noorte tööpuuduse vastu noorte tööpuudus ei ole midagi uut Euroopas, kahe, üheksakümne viiendal aastal oli see kakskümmend üks protsenti, pärast seda pole ta kunagi olnud madalam kui viisteist protsenti, ei ole vaja rõhutada, et tegemist on probleemiga, mis puudutab kogu Euroopat, viimased andmed näitavad, et noorte tööpuudus on kakskümmend kaks koma viis protsenti, mõnes riigis lausa viiskümmend protsenti, mis on aktsepteerimatu on vaja, et äh, finantstoetus äh, võimaldaks äh, luua töökohti, mis ning aitaks inimesi ähm, tööturul. soovi, olen ühtlasi täheldanud, kui oluline on ähm, kohaldatud koolituse ning erinevate töösektorite toetamine, mis aitaks töökohta luua näiteks rohelise majanduse puhul. <clears throat> üle üheksakümne üheksa protsendi Euroopa ettevõtetest on tegelikult VKE-d. Need on, moodustavad kaks protsenti erasektorist ning üle viiekümne protsendi lisaväärtusest, mida loovad Euroopa Liidu ettevõtted. üks suurematest probleemidest äh, arengu jaoks on äh, ja nende VKI-de arengu jaoks on see, et äh, keeruline on ligi pääseda finantseeringutele, sellega seoses soovitan toetada mikrorahastamist soovin tänada komisjoni ähm, selle võimaluse eest oma prioriteedid teile siin välja öelda, suur tänu teile. aitäh, et te nii lühidalt rääkisite, kas keegi variraportööridest soovib sõna võtta? kas keegi variraportööridest, jah? härra Kirik, siis proua Žabalova. mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, siis ma võtan sõna Ulrike Trevesese nimel. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve on suureks probleemiks, sest juba praegu kakskümmend kuus koma viis miljardit on meil maksma, miljonit on meil maksmata arveid ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal see äh, võlakoorem kasvab, see on äh, mitte ebalegaalne, Euroopa Liidul ei ole õigust võlgu võtta rahvapartei raportöör on uute projektide ja uue raha nõudmine, mitte kuskil ei räägita sellest, kuidas oleks võimalik raha kokku hoida. ühes kohas, ainult lõikes kolm nõutakse paremat tõhusust, nii ei saa see asi jätkuda. Euroopa Liit ei saa ainult kasvada ja kasvada ja uusi projekte välja töötada, mida ei ole võimalik rahastada on tähtis lõpetada see kulude täiesti kontrollimatu karv, kasv, sellepärast et iga euro, mille me kulutame, tuleb maksumaksjate taskust ja see vähendab nende ostujõudu nii täna kui ka tulevikus. kust alustada? kõige parem oleks väga järjekindlalt analüüsida praeguse kriisi põhjuseid ja siin tuleks eelkõige mõelda ühisraha läbikukkunud süsteemile. tsiteerin siin Ulrike Trebesest paljude euroala riikide madal konkurentsivõime on endaga kaasa toonud suure tööpuuduse, eriti noorte hulgas. väga paljud Euroopa Liidu programmid peaksid varjutama seda põhimõttelist probleemi, aga nad ei tee seda siiski. ja sellepärast suur osa vahenditest peaks kahe tuhande neljateistkümnendal ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal minema noorte tööjõuprogrammidele ja meil on raha puudu järgnevateks aastateks. kriis aga jätkub ning parlament peaks väga hästi järele mõtlema, et kas tõesti tasub kogu Euroopa Liitu koos kõikide oma süsteemidega nii tihedalt siduda ühisrahaga. peale selle Euroopa Liit peaks veel keskenduma ka lähimuspõhimõtte järjekindlale rakendamisele. tööjõuturu programmid pikaaegselt töötutele, neid võiksid liikmesriigid ise korraldada, sellepärast et nõudlus on erinevates liikmesriikides erinev, sama kehtib ka ähm, eriala väljaõppe kohta ähm, ja ka sotsiaalsete standardite kohta. me oleme valmis äh, rahastama algatusi, mis puudutavad parimate kogemuste vahetamist, aga Euroopa Liit ei peaks oma programme kogu aeg äh, edasi viima nendesse valdkondadesse, mis on liikmesriikide pädevuses ja mida liikmesriigid saavad päris mõistlikult ise korraldada. liikmesriigid, mis praegusel hetkel seda mõistlikult ei tee, peaksid saama abi ja selleks, et ise vastavad süsteemid välja töötada, aga nad ei peaks lootma sellele, et nende töö teeb ära Euroopa Liit ja teised liikmesriigid maksavad selle kinni see oli Ulrike Trebesiuse kommentaar, see ei ole minu isiklik arvamus, lihtsalt ütlen teile, et kandsin selle lihtsalt ette. aitäh, proua Djabalova, palun uh,. Like speak... aitäh, võtan Renate Weberi nimel sõna, sest tal ei olnud võimalik siia praegu tulla. Alde variraportöör on väga õnnelik, et meie fraktsiooni prioriteedid on äh, raporti eelnõus see, et räägitakse ettevõtlusvaimu parandamistest VKE-des, räägitakse sellest, et meil tuleb parandada töötervishoiutingimusi, parandada mikrorahastamist selleks, et äh, rahastada VKE-sid. see, et meil on vaja koolitust ja riskianalüüsi just nendes valdkondades, kus meil on tööjõust puudu ja kus on võimalik väga palju töökohti luua. Renate sooviks siiski toonitada, äh, et Äh, tuleks teha muudatusettepanekuid, et meil ei ole vaja mitte ainult äh, eelarvevahendeid äh, noorte tööjõuprogrammi jaoks, vaid meil on vaja rahastada ka noorte töö tagatist rohkem kui siiani. teiseks, meil on vaja väärikaid töökohti, aga see termin väärikas töökoht, meil ei ole sellele definitsiooni, mida see tähendab, me tahaksime selle öö, termini asendada kestlike töökohtadega siis kõige tähtsamad äh, valdkonnad, mis on välja toodud lõikes kümme, sinna me tahaksime ringmajanduse lisada äh,, keskkonnasäästliku äh, valdkonna ja IKT juurde, selleks et äh, miljoneid uusi töökohti luua ja lõpetuseks tahaksime toonitada veel ka seda, kui tähtis on Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vahearuanne, mida viib läbi komisjon selleks, et hoolitseda selle eest, et äh, tööhõive, vaesuse, äh, vastase võitluse eesmärgid oleks võimalik ikka täita. suur tänu kõigile, eriti raportöörile ja variraportööridele aitäh, et tegite lühidalt, kas on keegi, kes kohe kindlasti tahab veel sõna saada? härra Berinski, palun, aga hästi lühidalt. üritan veelgi lühemalt teha. esiteks, arvamuse eelnõu on väga hea äh, lähtekoht edasiminekuks, teiseks äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste äh, aspektid on välja toodud, ma ei hakka ajapuudusel neid välja tooma, ütlen, mida siin ei ole või mida me tahaksime veel siia sisse panna. meil on vaja toonitada meetmeid, mis puudutavad kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamist, siis finantsabi äh, teadus- ja arengutööle selleks, et töökohti luua ja neid selles valdkonnas tagada, peame ka Sotsiaalfondi välja tooma ja ütlema, et sellel on vaja piisavalt vahendeid äh, kuni aastani kaks tuhat kuusteist. Äh, nimelt see on see aasta, kus kõik programmid äh, välja vahetatakse, siis finantsmeetmeid ja Sotsiaalfondi võib-olla võiks edasi jätkata, siis on meil vaja veel ka meetmeid selleks, et maksmata arvete probleem lahendada, aitäh! aitäh solidaarsuse eest, aitäh teile kõigile. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmeteistkümnes mai keskpäeval. hääletus tööhõivekomisjonis toimub kuueteistkümnendal juunil ja hääletus eelarvekomisjonis on kahekümne teisel või kahekümne kolmandal juunil ja täiskogule läheb see raport juulikuus. see tähendab seda, et me oleme ammendanud kogu oma tänase päevakorra meie järgmine koosolek toimub kahekümne kaheksandal mail ja loodetavasti saame me siis veelgi rohkem aega kulutada sellele, et tähtsaid küsimusi arutada. aitäh teile ja ilusat nädalavahetust!